ja meine Damen, meine Herren, ich daamid ja härrad, avan meie pärastlõunase istungi eelarve kontrolli komisjonis. teemaks on eelarve kontrolli õigused. meil on täna pärastlõunal äh, arutelul Lääne-Balkani riigid ning tervitan meie kolleege Albaania, Bosnia-Hertsegoviina endise Jugoslaavia äh, vabariigi Makedoonia, Kosovo, Montenegro ja Serbia parlamentidest. meil on väga hea meel, et te tulnud olete ning tänase pärastlõuna veedame koos mõned tehnilised märkused kõigepealt. kui soovite sõna, siis kasutage palun neid äh, sõnasoovisedeleid nii et palun kasutage neid sedeleid ja siis äh, saab teile sõna anda. me oleme Euroopa Komisjoni eelarve kontrolli komisjon, kakskümmend üheksa liiget, kakskümmend üheksa asendusliiget. meil on hommikune istung juba selja taga. tahaksin pärastlõunat alustada sellega, et räägin meie ülesannetest, meie pädevusvaldkonnast ning sellest, kuidas me siin oma tööd teeme meil on Euroopa Liidu lepingus äh, eraldatud pädevus komisjoni raamatupidamise ja arvete heakskiidu andmiseks sada kuuskümmend miljardit eurot on umbes see maht. meie valmistame selle heakskiidu andmise ette, et meil on äh, jooksev veesalve eelarve ja tulevase aasta eelarve ning eelarve rakendamine on meie pädevuses varasemate aastate osas. ja meil on töö jaotatud siin kahte eelarvesse ning liikmesriiki vaadates tundub, et äh, seda tööd on võib-olla ühele komisjonile liiga vähe liikmesriikide traditsioonis, aga mina olen nüüd neliteist aastat selles komisjonis töötanud ja mida rohkem ma selle tööga tegelen, seda, seda paremini niisugune jaotus toimib et meil on eraldi eelarvekomisjon ja eelarve kontrolli komisjon. sest me peame väga hoolikalt analüüsima, eh, milleks raha kulutatakse ja mida me nende kulutuste eest saame. eelarve kontrolli, eelarvekomisjoni liikmed ähm, üritavad saavutada kümme miljonit ühele poole või teisele poole summade liigutamist, aga meie pärast kontrollime, mis selle kümne miljoni eest tegelikult on saadud ja kuidas see rakendatud on. ning see on väga oluline, mida parlament peab äh, analüüsima ning sellega meie tegelemegi. oleme käsitlenud juba Lääne-Balkani riike, oleme käinud hiljuti Albaanias oma delegatsiooniga ning meil on kavas äh, täiendavad külastused selles regioonis ja ootame koostööd teiega nende raames. meie komisjon aastaringselt ei tegele mitte millegi muuga kui äh, sisuliselt varasema eelarveaasta analüüsiga. hetkel analüüsime aastat kaks tuhat kuusteist, oleme, oleme nüüd valmis üle minema aasta kaks tuhat seitseteist juurde. Euroopa Liidus on kümme institutsiooni, komisjon kõige suurem siis parlament, nõukogu, liikmesriikide nõukogu ja ülemkogu, kontrollikoda, Euroopa Kohus, eh, Majandus-Sotsiaalkomitee, regioonide komitee, Andmekaitse Inspektsioon, eh, eh, ombudsman ja neid kokku on kümme, neil kõigil on oma halduseelarve ning lisaks on komisjonil veel operatiiveelarve tegevus, tegevuseelarve ning äh, meie sellega tegelemegi. ja lisaks äh, analüüsime eelarve täitmist nende halduseelarvete lõikes. lisaks on meil kolmkümmend kuus äh, agentuuri, seitse ühisettevõtet, mis on avaliku ja erasektori partnerlused ning kontrollime ka nende eelarvete täitmist, vaatame, kuidas raha on kasutatud see on meie töö raskuspunkt ning äh, oma töös korraldame kuulamisi, kuulame Kontrollikoja arvamust, kes äh, meid toetab meie töös. Euroopa Kontrollikoda valmistab, täidab samuti Euroopa lepingus ette nähtud ülesandeid, see tähendab äh, ta tuvastab veamäärad kõigi fondide kasutamise lõikes, veamäärad, see tähendab siis, et analüüsitakse seda, kui suur osa rahast on õigusvastaselt või, või lubamatult välja antud. ning kui see on alla kaheprotsendise määr, enamasti on, see jääb see kahe ja viie protsendi vahele, kui ma alustasin, siis oli tõukefondide veamäär kaksteist protsenti, praegu on see alla viie protsendi nii et eh, läbi pikaajaliste soovituse protsessi ja kriitikaprotsessi oleme me olukorda oluliselt parandanud. see on hea uudis. Eh, me oleme parlamendikomisjon, kellel on kõige rohkem istungeid ning eh, nende viie aasta jooksul, mis me oleme töötanud, varsti oleme vastu võtnud üle kahe, kahesaja viiekümne raporti kolmkümmend viis arvamust eri teemadel. iga aasta korraldame neli delegatsiooni lähetust, kolm Euroopa Liitu ja riiki ja ühte riiki väljaspool Euroopa Liitu, kahte kandidaatriiki ning äh, teeme koostööd välisteenistusega ning äh, selliselt kujundame oma arvamuse, meil on loomulikult võimalus korraldada seminare tellida uuringuid, korraldada kuulamisi, seda oleme teinud, üheksateist uuringut oleme tellinud, mis puudutavad Euroopa Liidu eelarvet või osa sellest. see piibel, millest me lähtume, on eelarvemäärus, mis paneb paika, mis reeglitest tuleb lähtuda ning see on meie jaoks ja meie ametnike jaoks, kes äh, raha välja annavad ja neid on umbes nelikümmend protsenti Euroopa Liidu ametnikest, kes äh, otseselt või kaudselt on seotud raha väljamaksmisega. nii et äh, see töö, mis me teeme, on päris, päris oluline. et tegeleme õigusloomega, aga ka äh, tuvastame probleeme. lisaks oleme, on meil pädevus ka Euroopa Investeerimispanga osas majanduskomisjoniga koos. analüüsime seda, missuguseid investeeringuid sealt tehakse ja missugused on nende investeeringute tulemused, mida pank saab ette näidata. ning kontrollime panka läbi panga aastaaruande ning aruannete ja finantsaruande. samuti vastutame võitluse eest pettustega ning töötame tihedalt koos Olafiga, mis on samuti meie pädevusalas. lisaks on meie pädevusalas kontrollikoja liikmete nimetamine, kuulamine, kandidaadid nimetatakse liikmesriikide poolt ja kui te kõiki neid pädevusi kui te kõik need pädevused kokku võtate, siis näete, et tegemist on väga huvitava tööga. me töötame siin nii-öelda nii Euroopa Liidu masinaruumis, tegeleme konkreetsete probleemidega. iga päev peame käsitlema just neid aspekte Euroopa Liidus, mis hästi ei toimi. meie ülesanne on minu hinnangul aidata parandada seda, mis hästi ei toimi ning äh, kõik see leiab kajastust äh, eelarve täitmisele heakskiitu andmise aruandes kolleeg Zeller äh, rääkis just aastast kaks tuhat kuusteist ning saab täna ka sõna ja, ja tutvustab teile meie tööd konkreetsemalt. iga äh, kolmekümne kuuest agentuurist äh, sellele pühendatakse eraldi aruanne selle haldus või üldkulude eelarve täitmise osas. nii et nii et iga aasta on meil viiskümmend kaks eraldi aruannet nende seitsme ühisettevõtte osas, kümme institutsiooni ja agentuurid ning see ongi põhiosa meie tööst, me valmistame neid raporteid ette väga põhjalikult, iga kord valmistab raporti ette üks inimene, kes on raportöör, see on põhimõte, mida meil Saksamaal ei ole, Saksa parlamendis meil on süsteem, mille kohaselt Äh, fraktsioonides jaotatakse need raportid ning raport, raportöör valmistab raporti ette ja, ja siis äh, läbib raport parlamendi menetluse. teistelt komisjonidelt palutakse arvamust ning äh, neid arvestatakse või hääletatakse nad läbi lõppkokkuvõttes. seega on raportil alati raportööri nimi, kes selle raporti algselt koostanud on nii, vaatan korraks nüüd, kas läks mul midagi meelest ära. meie komisjon koosneb seitsmest, seitsme fraktsiooni esindajatest. igal fraktsioonil on nimetatud eestkõneleja ning eestkõnelejatega koos panen ma paika Äh, missugused uuringud tellitakse, missugused lähetused määratakse, kuhu need lähetused on, kuna nad toimuvad, kes äh, lähetusele sõidab. kõik see on niisugune organisatoorne töö. minu, minust paremal istub sekretäriaadi esindaja, need on parlamendi ametnikud, kes aitavad komisjoni, äh, peavad aitama komisjoni tema töös. ning vasakul pool minust istub Äh, ALDE fraktsioonist kolleeg Labajova, kes on meie aseesimees ning äh, siin on teised aseesimehed ka, kolleeg Tarand Rohelistelt ja kolleeg Voon sotsiaaldemokraatide hulgast. mina ise olen Rahvaparteist ning äh, komisjoni esimeheks saamine sõltub, ma, ma usun, et teil on sarnane süsteem, sõltub sellest, missugune fraktsioon on kõige tugevam parlamendis ning kuidas, kuidas jaotatakse, kes saab komisjoni esimeheks. sõltu-, sõltuvalt sellest fraktsiooni tugevusest, kaheks pooleks aastaks määratakse meil esimehed. nii et asi sõltub sellest, kui tugev on teie konkreetne fraktsioon parlamendis ning sõltub samuti sellest, kui oluliseks peetakse mingit komisjoni. komisjon on meil kakskümmend kolm ning seitsesada viiskümmend üks parlamendiliiget endiselt. kakskümmend üheksa märts kaks tuhat üheksateist küll Ühendkuningriik lahkub ja siis parlamendiliikmete arv langeb. siis jääb neid seitsesada viis ning me peame vaatama, kuidas see mõjutab meie komisjonide liikmete arvu. eelarve kontrolli komisjon, kui nüüd omavahel rääkida, on komisjon, mida ka väga ei armastata, sest äh, siin tuleb teha palju tööd, dokumente on palju, lugeda tuleb palju ning, ning tuleb pikaajaliselt protsessi jälgida. näiteks võiks öelda, et äh, homme hommikul tuleb Ida-Euroopa Panga esindaja Londonist, kelle esindajatega me hakkame käsitlema seda, missuguseid äh, finantstehinguid Euroopa Liit teeb tuumaohutuse valdkonnas. täna, täna hommikul rääkisime sellest, et näiteks äh, Tšernobõli ja, ja teiste vanade tuumajaamade ning, äh, ning näiteks äh, nõukogudeaegsete tuumajäätmete kõrvaldamisega seoses. et niisuguse tööga tegeleb ka Euroopa Liit ja see on praegu jõudnud äh, jõudnud selles osas väga kaugele. kolmes riigis, Leedus, Bulgaarias ja Slovakkias toetatakse vanade Tšernobõli tüüpi tuumajaamade kasutusest väljaviimist. ning äh, eelarvekomisjoni, eelarve kontrolli komisjoni esindajad on käinud kõigil kolme äh, endise tuumajaama juures, vaadanud, kuidas seal toimuvad hanked, missugused on hinnad, missugused on probleemid, miks mõnikord asjad venivad nii saate konkreetsema pildi meie tööst. see on kõik väga põnev ja huvitav, sest tegemist on konkreetsete asjadega. aga see on sissejuhatuseks. Martina, kas on veel midagi, mida peaks lisama? üks, üks kommentaar veel iga komisjoni edu sõltub tema esimehest ja ma võin teile kinnitada, et proua esimees on väga tugev ja nagu öeldud, kolleegide seas ei ole see sugugi kõige populaarsem parlamendikomisjon, sest lugema peab palju, uurima peab teemasid palju ja menetlusest räägime me ka üksikasjalikumalt, aga e, iga asi, mida me siin teeme, puudutab ikkagi inimesi ja ma ei maksnud talle selle eest, et ta mind kiidaks. Ähm, meil on kaks nii-öelda relva eelarve kontrolli pädevusega asutuse pä käsutuses. et äh, loomulikult eelarve me lepime kokku nõukoguga, aga eelarve täitmisele heakskiidu osas oleme meie pädevad nii et liikmesriigid saavad meile anda soovituse, kas äh, äh, anda heakskiit või mitte. aga paraku ministrite nõukogu mm, nende küsimustega, näiteks mis me raha eest saame selle saja kuuekümne miljardi eest, tegeleb äh, märksa, ütleme leigelt, märksa leigemalt kui võiks. samas, kui me tõsisemalt analüüsime neid kulutusi, siis äh, on võimalik näha, kus on olnud puudusi. oleme praegu hakanud liikmesriike võrdlema omavahel ning äh, minu meelest on see väga oluline metoodika, et paika panna standardid, tulemusnäitajad, et liikmesriigid näeksid, mis neil on hästi ja mis võiks veel paremini minna. loomulikult SKT, tööhõive määr ja nii edasi on, on asjad, mida me arvestame, aga aga küsimuse puhul, mida me saavutame näiteks neljakümne miljardiga põllumajanduse vallas iga aasta või neljakümne miljardiga tõukefondide rahast, siin peaksime me senisest enam kasutama standardeid ja pingerida. et liikmesriigid äh, selgemalt näeksid, kuidas neil asjad on korraldatud. ning äh, see võiks huvi pakkuda ka Balkani riikidele komisjonil, äh, meie komisjon tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa jättis heakskiidu andmata komisjoni eelarve täitmisele ning äh, seetõttu Santeri komisjon astus tagasi, see oli väga oluline märk ja pärast seda on kõik äh, üritanud selle olukorra kordumist vältida, et, et komisjoni osas eelarve täitmine oleks ikkagi korrektne, sest see on kõige suurem need on kõige suuremad summad. meie roll on konstruktiivne, isegi siis, kui me näeme mingeid vigu ja probleeme. meie eesmärk on anda nendest märku, et oleks võimalik nad parandada. meie eesmärk ei ole kedagi, kellelegi näpuga näidata, kedagi sõimata või rõõmustada, kui me probleeme näeme. probleeme me leiame ikka, aga meie eesmärk on eelkõige ikkagi probleemide kõrvaldamine ja asjade paremini tegemine no praegu ei ole põhjust rohkem teile rääkida meie tööst, võib-olla seoses mingite ettekannete või sõnavõttudega tuleb rohkem see jutuks, kas on kellelgi küsimusi, kui ei ole, annan sõna kolleeg Zellerile. kui teil on küsimusi, siis ma ei näe küsimusi, saab sõna kolleeg Zeller. aitäh, proua esimees. mul on hea meel näha nii palju kolleege siin liik-, siseriiklikest parlamentidest ning tervitada teid kõiki eelarve kontrolli komisjonis. eelarve kontroll, kus me räägime siis eelarve kontrolli eesmärgist ja sellest rääkis meie esimees juba. mul oli au viimased kolm aastat tegeleda eelarve täitmisele heakskiidu andmisele andmisega komisjoni osas kaks tuhat neliteist raportöörina oma fraktsiooni poolt, milleks on Rahvapartei, kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist parlamendi raportöörina üheskoos raportööridega, kelle fraktsioonid minu kõrvale määrasid. eelarveõigus on parlamendi suveräänne õigus eelarve koostamise õigus. ning lisaks otsusele eelarve kohta, mille pädevus on parlamendil ning mis on aluseks kõigile edasistele tegevustele meie demokraatlikes institutsioonides, on loomulikult oluline, kuidas neid eesmärke, mille me formuleerinud oleme ja mida me läbi eelarve saavutada soovime, kuidas neid eesmärke saavutatakse ning kas selle, nende saavutamisel eelarve täitmiseks kehtestatud reegleid järgitakse. no see on niimoodi kuivalt kokku võetuna eelarve kontrolli komisjoni ülesannete tuum. ning eh, me ammutame ainet oma tööks eh, peadirektoraatide aastaaruannetest Euroopa Komisjonis nemad siis äh, annavad aru oma tegevusest eelarveaasta lõikes ning äh, oluline alus meie tööks on ka loomulikult äh, Euroopa Kontrollikoja aastaaruanded, mis, millel on samuti võimalus oma kaastöötajatega koha peale sõita ja kontrollida, kuidas eelarvemenetlust täidetakse või eelarvemenetlust järgitakse. nii et äh, väga oluline partner siis Kontrollikoda meie jaoks. ning äh, lisaks äh, Kontrollikoja aruandele eelarve täitmise kohta avaldab Kontrollikoda ja saadab meile eriaruandeid konkreetsete valdkondade või projektide kohta Euroopa Liidus, mis omavad tähtsust eelarve seisukohast ning äh, millega on seotud ka märkimisväärne osa meie tööst. miks on meil vaja kontakti liikmesriikide parlamentidega või ka lõpuks regioonidega? me oleme paljudes eelarve täitmise valdkondades Euroopa Liidus järgimas niisugust jagatud juhtimise skeemi. see tähendab, et eesmärgid, eesmärkide osas teeb ettepaneku komisjon, need võtavad vastu kaasotsustajatena parlament ja nõukogu. kui parlament ja ja nõukogu nõustuvad nendega, siis hakatakse eelarvet täitma. kõigepealt saab komisjon ülesande eelarve täitmisega alustada ja see on komisjoni vahetu pädevus. enamasti ühtekuuluvuspoliitika, tõukefondid, nende puhul järgitakse äh, jagatud juhtimise põhimõtet. see tähendab, et vahetult enne eelarve täitmist või rakendamist mingi programmi kohta, äh, millega seoses tuleb eraldada raha Euroopa Liidu eelarvest, siis liikmesriigid või siis, kui me lähtume koostööst regioonidega, nagu näiteks tõukefondide puhul, äh, vastavate regioonide esindajad osalevad siis nende rakendamise otsuste tegemisel. kui tegemist on äh, segafinantseeringuga, kus Euroopa rahale lisaks kaasatakse siseriiklikku raha või kui täiendavalt veel kaasatakse regioonide rahasid, kui regioonidel on seal oma eelarvelised vahendid ja pädevus, siis vastavalt on meil ka eriregulatsioon eelarve täitmisele, mida äh, peavad täitma siis äh, projektide ja programmide rakendajad. mis puudutab kohapealseid kontrolle, siis äh, seda toimetavad liikmesriigid läbi oma vastavate asutuste, kellel on eelarve kontrolli pädevus või siis otsustatud projektide programmide kontrollimise pädevus. mis puudutab nüüd äh, kontrolli Kontrollikoja poolt, siis äh, on lihtne ette kujutada, et Kontrollikoda ei suuda kontrollida igat ühte näiteks kümnest tuhandest projektist pro-, projektist. aga on võimalik juhuslikul alusel või analüüsi põhjal kontrollida, kas projektid rakendatakse vastavalt reeglitele ja eesmärgipäraselt ning tõhusalt. või siis on tegemist rikkumistega maksesaajate või väljamaksjate poolt ning ähm, selle põhjal koostatakse siis veamäär, siin on meil olemas äh, ette pandud äh, mõõdikud Euroopa institutsioonide poolt ning meil on kokku lepitud, et, et veamäär ei tohiks ületada kaks protsenti. see on seotud kontrollitud projektide arvuga. ning me nimetame seda kahte protsenti niisuguseks olulisuse kriteeriumiks. et alla kahe protsendi, kui veamäär on, siis praktiliselt on see töö veatu. üle kahe protsendi, siis tuleb midagi korrigeerida ning äh, seda tehakse siis reeglina läbi täiendava kontrolli nende programmide või projektide täitmise üle. ja kui selgub, et äh, vahendeid on kuritarvitatud isegi või isegi siis mitte ainult vigaselt või, või vaid hoopis eesmärgivastaselt võib-olla veel kasutatud, või et tegemist on üldse pettusega, siis tuleb rakendada kohaseid meetmeid ning äh, tegevusse astuvad niisugused instantsid nagu näiteks pettuste vastu võitlemise amet Olav. ja siis maksesaajad või liikmesriigid, kes neid vahendeid äh, ei ole eesmärgipäraselt ja reeglite kohaselt rakendanud, peavad äh, saadud summad tagasi maksma. meid kohustatakse seda tegema ning kõike seda me näeme eelarve kontrolli käigus. eelarve kontrollid, eelarve kontrolli komisjon eelkõige, omavad võimalust kõigepealt kirjalikult esitatud aastaaruande alusel, komisjoni aastaaruanne või siis Kontrollikoja aastaaruanne, kirjalikult esitada täiendavaid küsimusi volinikele, millele volinikud on kohustatud vastama ning äh, on võimalik korraldada kuulamismenetlus eelarve kontrolli komisjoni istungil, kus siis peadirektorid äh, või volinikud ise isiklikult ja suuliselt küsimustele vastavad ja oma seisukoha esitavad. seejuures on meile kõige olulisem loomulikult eelarve eest vastutav volinik komisjoni kolleegiumis. jagatud juhtimise teema on teema, millega seoses me oleme pidanud nägema, et veamäärad on siin suurimad, sest siin on tegemist liikmesriikide poolse kaasrahastamisega ehk siis siin nii Euroopa raha kui liikmesriikide raha ning rakendu-, projektide rakendamine ei toimu üksnes läbi Euroopa Liidu agentuuride või komisjoni, see tähendab, ei ole otsest haldust ning sellega seoses oleme väga huvitatud koostööst liikmesriikide parlamentidega, millel on oma eelarve kontrolli menetlus, soovime seda koostööd tugevdada ning ammutada inspiratsiooni ka nende kogemustest. ning eesmärgiks ei ole äh, Euroopa rahade saajate elu raskendada, vaid pigem, mm, pigem aru saada, miks on mingid vead tekkinud ja miks on tekkinud venitused projektide rakendamisega selleks, et oleks võimalik rakendada lõppkokkuvõttes meetmeid, mis vähendavad vigu menetluses. ehk praegu jätkub selle menetluse kohta. aitäh! kui teil on küsimusi, siis võite, võite sildi tõsta ja, ja kuna meil on tõlgid, siis saate rääkida oma emakeeles, kes, meil on tõlgid siis, kes on spetsialiseerunud kohe keeltele. kui ma programmi vaatasin, siis ma ei uskunud et et me nüüd, et kas tõesti on niimoodi, et äh, kaks tundi me räägime teile siin, loeme loengut ja te ühtegi küsimust ei tule? Äh, aga kui küsimusi ei ole, siis saab sõna kolleeg Schmidt. Ines, palun. aitäh, proua esimees, ütleb Ines Ajala-Sender. ma olen Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni poolt äh, raportöör siin komisjonis seoses kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvele heakskiidu andmisega, mida me hääletame siis märtsis kaks tuhat üheksateist ja nagu selgitati, meie töö algab pärast seda, kui Kontrollikoda on äh, omapoolse töö lõpetanud. loomulikult meie töö äh, käib aastaringselt erinevate teemade ümber, aga seoses eelarvele heakskiidu andmisega algab meie ettevalmistav tegevus lähtuvalt nendest dokumentidest, mille me oleme saanud komisjonilt. ja loomulikult oluline sisend on ka igasugune, igasugused dokumendid Kontrollikojalt aasta alguses. pärast seda, kui me oleme saanud Kontrollikoja ametliku aruande, siis äh, selles äh, aruandes on kaks olulist osa. üks osa puudutab analüüsi või auditit selle kohta, mis on toimunud näiteks aastal kaks tuhat seitseteist ja teine osa puudutab dialoogi komisjoniga. lisaks selle üksikasjalisuse määr on erinev võrreldes liikmesriikide eelarveid ja meie eelarvet, sellepärast et me räägime iga-aastasest eelarvele heakskiidu andmisest aga see toimub mitmeaastase finantsraamistiku ehk MFF-i osana. seda on võimalik eh, ka näha näiteks eh, seoses eh, tagasinõudmistega, tuleb arvesse võtta eelnevatel aastatel toimunut ja neid elemente on mitmesuguseid, mis tähendab seda, et vahetevahel mõningad artiklid leiavad kajastamist alles mitu aastat aastat pärast mingit sündmust, praegu kehtib reegel N pluss kolm, mis siis tähendab seda, et kuni kolm aastat pärast mingisugust sündmust leiavad need lõplikku kajastamist eelarves, näiteks siis aastal kaks tuhat kakskümmend. ning eesmärk on tagada tasakaal ning täieliku pildi kogukulutustest saab ette alles pärast äh, õige mitme aasta möödumist. meie töö on lõppenud aastat kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat seitseteist raames me vaatame suuremaid programme nendest aastatest ja peame ka analüüsima kõiki äh, kulutusi, mida tehti pagulaskriisile reageerides. see ilmselt tekitab nii kontrollikojale kui ka meile päris suure töökoorma, kui kõiki neid kulutusi tuleb analüüsida. ja nüüd muidugi on käimas aasta kaks tuhat kaheksateist, vaatame juba aasta kaks tuhat üheksateist poole eh, ning kaalume uut mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekut mille puhul on ka olulisi eelarvekontrolli elemente ja see töö toimub paralleelselt. ning loomulikult proovime oma töös lähtuda eelarvele heakskiidu andmise metoodikast ning eesmärk on anda nõukogule ja komisjonile teatud soovitusi ja võttes arvesse seda, et tegemist on valimiste aastaga, mis tuleb siis äh, ehk on õige aeg kujundada endale pilti selle kohta, mis on viimaste aastate jooksul toimunud ja ehk saaks mõelda, missugune on parlamendi mm, positsioon aasta kaks tuhat üheksateist ja edasise suhtes. proovime ka hinnata süsteemi kui sellise toimimist, nii Kontrollikoda, komisjon kui parlament on olnud nõus, et tuleb välja kujundada eelarvekontrollisüsteem. ehk siis me ei tohiks rääkida ainult erinevatest toimuvatest kontrollidest kui sellistest, ehk siis ähm, sellega on ka viimaste aastate jooksul tegeletud, oleme ka näinud seda liikmesriikide tasemel, liikmesriikide ja ka rahvusvaheliste ähm, eelarvete puhul. ehk siis, kui me vaatame oma sisemisi kontrollisüsteeme nii komisjoni suhtes kui teiste suhtes, siis me proovime näha, kui tõhusad nad on, missugune on nende veamäär, proovime välja selgitada, kas süsteem kui selline toimib ja see võimaldab meil veamäära vähendada. ning sellised koosolekud nagu tänane koosolek on samuti oluline osa meie tööst. nüüd, kui me räägime veamäärast, siis komisjoni puhul on veamäära väga raske kontrollida Äh, sellepärast et äh, struktuurifondid, äh, ühtekuuluvus ja maaelu arengufondid on kõik jagatud vastutusega, mis tähendab seda, et see toob kaasa, jagatud rahastus toob kaasa täiendava keerukuse. Mm, kohalikud ministeeriumid, Hispaanias näiteks kohalikud või piirkondlikud asutused on päris märkimisväärsete eelarveliste volitustega mis tähendab, et tuleb toimida ka nende süsteemidest lähtuvalt. ja tuleb arvesse võtta kõiki neid institutsioone, kõiki neid asutusi, mis haldavad neid projekte, mida Euroopa Liit rahastab. ja tuleb tagada, et kõik süsteemid oleksid nii robustsed kui võimalikud, et neid oleks nii lihtne hinnata kui võimalik, et nad oleks nii usaldusväärsed kui võimalik. ja samaaegselt toimuvad ka spetsiifilised auditid nendes valdkondades, mis on kõrge riskimääraga. näiteks aasta kaks tuhat seitseteist kohta me teame, et selline valdkond nagu poliitika, mida rakendatakse pagulaskriisi lahendamisel, et näiteks, näiteks see on selline valdkond, mille puhul äh, oli mitmeid eelarveprojekte, mida on muudetud, mida on laiendatud ja nii edasi, ehk siis see on selline valdkond, mida tuleb eriti üksikasjalikult analüüsida. nüüd sedasorti kokkusaamised on meile väga väärtuslikud, te teate, et korra aastas tuleb Kontrollikoda välja omapoolse aruandega, oma soovitustega selle kohta, mis on hästi toiminud, mis ei ole, ja samuti me teame, et kontrollikoja liikmed lähevad ka liikmesriikide parlamentide juurde, lähevad, tutvustavad oma aruannet, mõnikord kogu parlamendi ees, mõnikord väiksema parlamendikomisjoni ees, ja inimesed alati ei tea, kui olulised, kui oluline see kontrollikoja aastaaruanne on. ehk siis ma palun, et teie paneks selle mõtte kõrva taha, läheksite äh, kohale, kui kontrollikoda oma aruannet esitleb. ehk siis te saaksite aidata meil, aidata kontrollikoda oma ülesandes, mis seisneb probleemide tuvastamises. aitäh teile! kolleeg Seller soovis täiendada, palun. aitäh! mitte täiendada, tahtsin kolleegidelt küsida minu meelest on väga hea, et meil on siin kolleegid kandidaatriikide parlamentidest või riikidest, mis on meie partnerid naabruspoliitika kaudu ning nendes valdkondades tegelikult tehakse kättesaadavaks päris palju raha Euroopa eelarvest. ning praegu käivad läbirääkimised ning raha eraldamine valitsustele minule teadaolevalt on, äh, on harva olukordi, kus need Euroopa rahad jõuavad äh, siseriiklikku eelarvesse, vaid nad jäävad valitsuste hallata. kui tugev on parlamentaarne või kui palju infot on parlamentidel valitsustelt, kui palju nad saavad infot äh, Euroopa vahendite taotlemise ja kasutamise kohta ning kuidas kolleegid asjaomastest riikidest või kuivõrd nad saavad kaasa rääkida või kontrollida seda, kuidas neid rahasid kasutatakse. see, see oleks valdkond, mida millest meil oleks huvitav rohkem teada, et paremini koostööd teha. mina olen näinud, et korduvalt asjaomastes riikides kas arengupoliitika küsimustes või näiteks on parlamentides teadmine selle kohta, mis rahasid Euroopa Liit on liikmesriigile kättesaadavaks teinud ja mis vahenditega toimetatakse, see info oli parlamentides väga piiratud nüüd on esitatud küsimus. kas soovib äkki keegi vastata oma riigi nimel, oma parlamendi seisukohast? Achim sieht schlecht aus. ehk siis küsimus, kas teid kaasatakse Euroopa Liidu vahendite kasutamise küsimuste otsustamisse või kontro-, selle kasutamise kontrollimisse. oma riigis. kas on kedagi, kes sooviks midagi öelda selle teema kohta? Püdigan. palun. Zahvaljujem. Dubravka Filipovski u ime Narodne... Dubrovka Filipovski ning räägin Serbia parlamendi nimel, tahaksin kõigepealt tänada teid tänase koosoleku korraldamise eest. Euroopa Liidu eelarve küsimus on praegu loomulikult väga teravalt päevakorras, sest räägitakse järgmise seitsme aasta rahastamiskavast. meie jaoks on väga oluline, et uues finantsperspektiivis kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse oleks vahendeid Lääne-Balkani Äh, projektide jaoks ning senisest rohkem. Te küsisite meilt otse eelarve kontrolli ja auditi kohta. seadus meie riigis näeb ette erikontrolli tasandid, sisekontroll kõigepealt kontrollitakse otseseid ja kaudseid kasusaajaid, siis tuleb siseaudit, siis on eelarve kontroll, mida, mida toimetab Rahandusministeerium autonoomsetes provintsides ning omavalitsustes. lisaks on meil ka keskne auditiosakond Rahandusministeeriumis. seal pannakse paika metoodika, pannakse paika korraldus ja hinnatakse tulemusi ning lisaks ka välisaudit. sõltumatu äh, riigikontrolli poolt nagu te rääkisite, teie komisjon, nagu liikmesriikidegi eelarve kontrolliorganid, teevad väga olulist tööd. see töö võtab kuid ja ei ole väga populaarne, aga see töö tuleb ära teha vastavalt seadusele ja põhiseadusele oma riigis Te rääkisite, et eelarve kontrolli komisjon kontrollib või õigemini keskendub eelkõige rikkumistele. ja te üritate muuta seda, mida, mis ei toimi hästi. Teil on kolmkümmend kuus agentuuri ning äh, kaks korda aastas esitatakse nende kohta raportid ja need raportid koostavad raportöörid mul on ikka küsimus omakorda, te rääkisite tulemusnäitajatest, mis on väga oluline eelarve kontrolli seisukohast igas parlamendis. kas Euroopa Parlamendi eh, eelarve kontrolli komisjon annab kandidaatriikidele soovitusi nende tulemusnäitajate rakendamiseks konkreetses riigis? see oleks väga oluline. lisaks sellele kontrollimehhanismile, millest ma juba rääkisin või nendele kontrollimehhanismidele tahaksin lisada, et meie parlamendil on oma eelarvebüroo ja me oleme ainus parlament, ainus riik Lääne-Balkanis, kellel on ka leht internetis järelevalve teostamiseks eelarve rakendamise üle. see on minu meelest väga oluline eelarve täitmise kontrollimiseks seda ma tahtsingi alustuseks öelda, aitäh! aitäh, proua Filipovski Serbiast, kui ma õigesti nägin. tänan selle äh, tagasiside eest, kas on veel teie kolleegidel midagi lisada, julgustaksin teid sõna võtma. me oleme Serbias käinud, meie komisjoni delegatsioon. ja me igal juhul omalt poolt võtame seisukoha riigi ühinemisküpsuse osas. Kopenhaageni kriteeriumid on muidugi e, näitaja ja nendega tegeleb terve rida komisjone. aga mina igal juhul kavatsen e, soovi korral pakkuda soovitusi neile riikidele, kes on huvitatud e, õppetundidest, mis me oleme armutanud Poola ja Ungariga seoses. seal oli palju probleeme ja on vaja jätkuvalt järelevalvemehhanisme. nii et meil on vaja mõjutada protsesse nendes riikides, sellepärast et me näeme, et kui riigid soovivad ühineda, siis nad pingutavad ja kui nad on juba ühinenud, siis siis paljuski nendest asjadest, mis on enne muudetud, loobutakse kui me tahame, et meid saadaks pikaajaliselt edu ja et riigid oleksid pikaajaliselt edukad ja võrreldes Visegradi riikidega Slovakkia, Poola, Ungari, Tšehhi, vaadates võrdlusest nende riikidega, siis eh, pingutused, mida riik teeb pärast ühinemist, määravad oluliselt Euroopa rahade kasutamise edukuse koha peal. riik mis äh, raha praegu kõige halvemini haldab, on Ungari. ja probleem seal on loomulikult autoritaarse juhtimisega, et kui teil on autoritaarne valitsus, siis tekib probleem majanduseduka juhtimisega. seda me näeme äh, võrreldes äh, riike standardiga, mille me oleme lasknud koostada, nii et meie eesmärk on pikaajaliselt seirata, mida, mis toimub uutes liikmesriikides, mitte selleks, et neid karistada, vaid selleks, et aidata. meil on koostöö- ja kontrollimehhanism Rumeenias ja Bulgaarias ning äh, selle eest vastutab meie komisjon, me teeme sellega päris intensiivselt tööd. käime ja kontrollime, kas on, kuidas asjad toimivad, kas on seda mehhanismi võimalik parandada, nii et kontrolli ja äh, ja koostöömehhanism kaks Lääne-Balkani jaoks minu meelest ei ole praegu veel, me ei ole nii kaugele jõudnud, sest eh, tõhusus ei ole seal nii kaugel veel. me peame olukorda parandama, seda mehhanismi parandama. ja võib-olla peaksime jät-, jät-, kasutama nüüd ühinemiseni jäänud aega selleks, et seda mehhanismi parandada, nii et oleks võimalik seda paremini rakendada. me oleme praegu ainult osaliselt eh, rahul sellega, mis tulemused senistel mehhanismidel on, vaadates olukorda Rumeenias ja selle mehhanismi rakendamist võib lihtsalt nentida, et asjad päriselt ei toimi. Äh, kas on veel sõnasoove teie poolt? me ei hammusta kedagi, meil on hea meel, kui te sõna võtate. aga võtke siis natuke hoogu ja anname sõna proua Schmidtile seoses äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmisega. aitäh! mõnikord me siiski hammustame, ma pean ütlema. tahtsin lühidalt äh, meenutada, kuidas parlamentarism üldse tekkis. et kaheteistkümnendal sajandil kuningas John, kes äh, kergemeelselt suhtus oma ülesannetesse, äh, kulutas palju raha, siis soovis makse suurendada, parunitele see ei meeldinud ning nad andsid talle vastu näppe, natuke hammustasid teda võib-olla, aga igal juhul nad ei võimaldanud tal neid kergemeelseid kulutusi jätkata. ning meie oleme parlamendiliikmetena umbes nii nagu tolleaegsed parunid. nii et ka meist ei peeta väga lugu, meid ei armastata väga, kui me oma ülesandeid täidame nende poolt, kes raha jagavad, siis Euroopa maksumaksjate raha, ja kui me neile vastu näppe anname mingite rikkumiste pärast, aga see on meie ülesanne, meie esimees, ja meil on tõesti hea esimees, kes, kes tõesti osutab probleemidele, kui ta neid näeb, mida ma väga hindan. kuulsime juba kolleegidelt, et meie eelarve kontrolli kohta ning äh, raportöörina vastutan mina parlamendi eelarve eest, parlamendi eelarve on mõneti eripärane, sellepärast et meie ülesanne on siin tagada, et Euroopa Parlament iseennast kontrollib, oma kulusid kontrollib. see tähendab, et meie anname endale oma poolt eelarve täitmisele heakskiidu. kuulsime kolleegidelt, et, et äh, menetlus algab Euroopa Kontrollikoja äh, aruande avaldamisega novembris, see on meie töö alus ning siis eh, on võimalik sellega seoses seisukohta võtta peadirektoraatidel ja volinikel nii suuliselt kui kirjalikult ning siis tulevad muudatusettepanekud ning eh, täiskogul hakatakse hääletama seda, seda aruannet. ja järgmise aasta oktoobriks peaks see menetlus olema lõppenud Euroopa Parlamendi eelarvele heakskiidu täitmine toimib natuke erinevalt, sest me ei tee koostööd siin niivõrd Euroopa Kontrollikojaga, kuivõrd meie peasekretäriga, kelle nimi on Klaus Velle praegu, äh, väga võimukas sakslane, kes reeglina novembris esitab oma punktid seoses eelneva aasta eelarve täitmisega, siis äh, koostatakse küsimuste kataloog ning äh, lõpuks toimub ka kuulamine selle küsimuste kataloogiga seoses, küsimuste kataloogiga seoses. ülejäänud osas äh, toimub kontroll samuti nagu komisjoni poolt eelarve täitmisele kont-, äh, heakskiidu andmise korral. Äh, ja peab aprilliks järgneval aastal see menetlus olema lõppenud. mõned arvud. nagu ma ütlesin, olen kaks tuhat seitseteist aasta osas Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele äh, äh, heakskiitu andmise raport, üks koma viiskümmend seitse miljardit eurot oli, olid summad, mille me välja maksime kolm, äh, kolmkümmend kaheksa protsenti on seotud poliitilise tööga, kakskümmend neli protsenti halduse ja hoonetega ning üle neljakümne protsendi on personalikulud Eh, eripära Euroopa Parlamendi eelarvega seoses seisneb selles, et põhimõtteliselt on meil tegemist niisuguse ähm, üldeelarvega, erinevalt tegevuseelarvest, kust rahastatakse projekte ja uurimusi. meil on enamasti jah, niisugused üldkulud. meil on lemmikteemad minul ja minu kolleegidel, äh, mis kajastuvad iga aasta ning äh, mida kuidagi lahendada ei õnnestu, lahendused on kaugel silmapiiril, üks nendest on pensionifondide, varasemate parlamendi liikmete pensionifondide küsimus, see on üleval juba kümneid aastaid, iga aasta tekitab uus, tekib sellega seoses uus probleem ning alati on seal mingi punkt, mis probleeme tekitab. meil on juhatus, parlamendi juht, president, neliteist asepresidenti, viis kvestorit kuuluvad sinna. kaks juhatuse koosolekut toimuvad kuus ning seal tehakse haldusotsused parlamendi haldusküsimustes. probleem on siin selles, et nende otsuste rakendamiseni ei tea meie parlamendiliikmed midagi sellest, mida nendel istungitel arutatakse ning missugused on olnud enamused ja kust on tulnud algatus mingi otsus vastu võtta. lihtne näide. parlament parlamendil on oma äh, sõidukite park ning meil on seega, ütleme teistmoodi, meil on äh, autopark, mis on päris suur ning äh, me kasutame oma juhte, mitte väljastpoolt juhte julgeolekukaalutlustel, aga me ei tea, mis nendest sõidukutest saab. meil on ju kohustused keskkonnakaitse osas, kliimamuutuse vastase võitluse osas ja me oleme üritanud nüüd üle minna osaliselt hübriid, osaliselt elektriautodele. küsimus on aga, me ei tea, mis peaks edasi saama. tulevikus tulevad võib-olla sünteetilised kütused või midagi taolist ja missugused margid äh, tulevikus tulevad ja miks, et need on kõik niisugused küsimused, äh, millega äh, tavaparlamendis on raske tegeleda, aga kui ollakse raportöör nagu mina näiteks, siis, siis need küsimused saab edasi suunata meie peadirektoraatidele ja sealt me saame alati süvitsi mineva vastuse, mis aitab par-, meie parlamentaarset tööd teha. et eh, tunda on teatud mõttes ka niisugust meelevaldset suhtumist teinekord, sellepärast et eh, kõik parlamendi töötajad ei järgi alati samu reegleid, mõnede asjade puhul on, on vaja ainult ühte allkirja, mõnede asjade puhul nõutakse veel passikoopiat ja nii edasi. ja sageli on läbipaistmatu miks äh, asjad on nii, nagu nad on. nii et see, mis toimub parlamendi haldussüsteemis, ei ole alati selge ja mis toimub Euroopa Parlamendi liikmete büroodes. üks Äh, kõige kulukamaid probleeme, olete sellest kindlasti kuulnud juba, meedias on seda käsitletud, sellest äh, on räägitud kui rändtsirkusest meedias, meil on üks kord kuus äh, kohustus Strasbourgis töötada, kus on siis Euroopa Parlamendi töökoht ning meie, meie assistendid, parlamendi halduse töötajad, peame selle üsna vana lepingu tõttu sõitma edasi-tagasi. see maksab kolmekohalise summa miljonites iga aasta ning kolleegide hinnangul, äh, mina kuulun nende hulka, on see täiesti ebavajalik. ent nagu öeldud, on väga keeruline lepingut muuta, nagu me Brexitiga seoses oleme näinud. et kuidagi on raske siin oma mõtlemist muuta, vähemalt seni on olnud nii et äh, asjad on nii, et, äh, et haldusprotsesside osas siis tõstatatakse küsimusi nende, nendega seotud kulude kohta. meil on siin tohutu haldusaparaat, näiteks väga palju on kinnisvara, seitsekümmend kaheksa protsenti kõigist hoonetest, äh, ma ei räägi nüüd üle maailma loomulikult, kuuluvad siin Euroopa Parlamendile, meile endile Need on siis äh, mitmesugused äh, sidehooned, äh, sideamet, sidekontorite hooned ka Belgias, Strasbourgis, Luksemburgis on Euroopa Parlamendil hooneid ning küsimus on loomulikult, kuidas neid hallatakse. nii et ühelt poolt on see suur vara, teiselt poolt aga maksab selle ülalpidamine ka päris palju ning ajakohasena hoidmine nii et parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmine on, on huvitav ja informatiivne. kui äh, raportöörina käsitled neid halduse küsimusi, siis äh, näed, äh, mis kõik toimub selle tavapärase parlamentaarse töö kõrval ning näed, kui palju tegelikult seda kulisside tagust tööd tehakse. ning näeme ka, et, et mõnedes peadirektoraatides eelistatakse teatud riike teistele, näiteks ütleme, julgeoleku valdkonnas Belgiat, Prantsusmaad, Rumeeniat. nelisada viiesaja kahekümnest julgeolekutöötajast on nendest riikidest, nii et et niisugust geograafilist tasakaalu ei õnnestu meil alati saavutada, aga selleks on ka oma objektiivsed põhjused. põhimõtteliselt lähtuvalt sellest, mida me oleme näinud büroode tegevuses ja halduse tegevuses, on äh, on see üldjoontes väga positiivne, kuigi on ka põhjuseid. mind on kritiseeritud eh, sellepärast, et ma näitan näpuga nendele asjaoludele, nendele asjadele, mis ei toimi, aga väga oluline on ju need ka välja tuua, sellepärast et me ei saa ju lubada endale seda, et me eelarve kontrolli komisjonina kontrollime komisjoni, kritiseerime seda, aga samas oma rikkumised, oma rikkumistele sulgeme silmad. nii et omalt poolt võin öelda, et et eh, meil on siin ka märkimisväärseid puudusi, mida tuleb kõrvaldada, aga üldjoontes võib öelda, et parlament teeb väga head tööd. ning eh, näete, meie tõlgid praegu streigivad erapooletult vaadates Äh, on siin tegemist niisuguse asjaga, mis on äh, loomuliku protsessi osa, kas me seda mõistame või mitte, aga igal juhul äh, igas valdkonnas, näiteks julgeolek, mis on oluline teema parlamendi jaoks pärast terrorirünnakuid või autojuhtide või, või tõlke puhul, tehakse väga head tööd parlamendis ning seal, kus puudusi on, seal me nendele osutame. ja ühiselt lahendusi otsime, aitäh! jaa, herzlichen Dank, Bensi. suur tänu! kui teil on küsimusi või märkusi, ma näen, et üksikasjad on praegu kujunenud selliselt, et on oodata juba heakskiitu. kolleeg Seller. aitäh, mul on küsimus kolleegidele viimasel aastal on meil äh, tekkinud küsimus Euroopa Liidu poolt rahastatud projektide nähtavuse ja tulemuslikkusega seoses Lääne-Balkanil, seoses piiriülese koostööga ning kuna äh, mina olen regionaalasjade komisjoni liige, kus arutatakse tõukefonde ka, siis äh, lähtuvalt õiguslikest alustest, mis siin on kokku lepitud praegusel rahastamisperioodil piiriülene koostöö ei, seda ei toetata mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, vaid toetatakse ka piiriülest koostööd äh, naabruspiirkonna riikidega. et meie rahastamisvahendid on avatud ka sellele. järgmises mitmeaastases finantsraamistikus tugevdatakse neid eraldisi veelgi või suurendatakse. ning kuna meil on eral-, eri õigussüsteemid liikmesriikides, loodi eraldi vahend, mille raames on võimalik koostööd teha nende piirkondade, piiripiirkondade institutsioonidel, kes soovivad koostööd teha Eh, ning seda nimetatakse Euroopa territoriaalse koostöö ühenduseks. Inglise keeles European Grouping for Territorial Cooperation. kui ma vaatan hardat, siis on meil umbes kuuskümmend eh, taolist eh, ühendust Euroopa Liidus ning see piiriülene koostöö naaber, naabruspiirkonna riikidega äh, on suhteliselt piiratud. meil on üks ühendus Ungari ja, äh, ja Karpaatia vahel Ukrainaga, Ukraina, Ukrainas. ning äh, muus osas neid väga palju ei ole. tahtsin küsida, kas see on teie jaoks ka niisugune huvitav teema? sest ma usun, et inimestele oleks küll oluline, et mitte ainult vaba liikumist ja piire, piir ei, ei edendataks ja piire ei muudetaks lihtsamalt ületata, ületatavaks, vaid tekitatakse ühenduse piirkondade vahel, mis geograafiliselt sisuliselt on ühtsed ja ajalooliselt võib-olla, kui see võimalus on kui on võimalik erinevaid rahastamisvahendeid ühendada ja koos kasutusele võtta piiriülese koostöö jaoks. ja kui see võimalus on, siis äh, võiks seda kasutada. uue määruse ettepanekuga või määrustee ettepanekutega äh, on tehtud ettepanek vastu võtta uus määrus, äh, et reguleerida küsimusi milles on esinenud probleeme piiriülese koostööga ja need tõkked kaotada. ning äh, Euroopa Liidu seisukohalt on tegemist õigusjõuga äh, akti ettepanekuga. ja mm, see puudutab äh, mitte ainult need vahendid puudutavad mitte ainult piirialasid, vaid ka ülikoole ja taolisi asutusi. ka neil on võimalik taotleda raha Euroopa fondidest ja neid võimalusi parandatakse veelgi. siin oleks loomulikult eh, hea, kui saaksime teha tihedat koostööd teiega, et see töö algab parlamendis ja kui on võimalik teiega kogemusi vahetada, kui valmisolek selleks on olemas, siis eh, piiriülese koostöö tugevdamine, selleks uute võimaluste leidmine oleks meie ühise Euroopa projekti jaoks väga oluline. sõltumatult läbirääkimistest ühinemiseks, mida toimetavad valitsused, võiks siin juba intensiivistada koostööd ja valmistada seda ette vaatamata sellele, et ühinemisprotsess ei ole veel lõppenud. märgin, et välispoliitikas äh, kavandatakse uut äh, reguleerivat akti oma määrust, sest äh, praegused aktid arenguabi kohta, ühinemise toetamise kohta, naabruspoliitikas kasutatavate vahendite kohta, et üritatakse äh, need kokku tuua ühte akti, olgugi et erisused, teatud erisused säilivad. sõltuvalt sellest, kus, kus meil on probleemid, et me soovime reaalsete probleemidega tegeleda seal, kus need on, näiteks ütleme, rändeküsimused, äh, neile reageerida komisjoni poolt, et ja teisalt äh, me teame, et, et varajane lind leiab Äh, leiab tera. ning äh, naabruspoliitikas ja ühinemisküsimustega seoses on see tõenäoliselt sama kuigi äh, seda siin niivõrd soosida ei saaks ja seetõttu ongi küsimus, kuidas oleks võimalik teha tihedamat koostööd teen ettepanek, et käsitleme seda küsimust teises osas, kui me räägime Euroopa Liidu raha kasutamisest äh, Lääne-Balkanil koostöös nende riikidega. et esimene osa puudutab eelarve täitmise menetlust ning teine osa, seal hakkame rääkima muuhulgas ka sellest küsimusest sügavamalt, aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Koon ning räägib Euroopa Liidu institutsioonide eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusest. E aitäh ja tere päevast! mu albaania keel kahjuks ei ole nii hea või ka serbia keel ei ole nii hea, kui ma proovisin, sellepärast kõnelen saksa keeles. mina olen äh, Kohn, äh, ma olen Aachenist Saksamaalt ja tervitan teid. Ähm, ma olen Albaania delegatsiooni liige, ähm, mul on olnud võimalus ka seda riiki külastada ja kohtusime eelmise aasta alguses seal koos kolleegidega, kui ma ei eksi. ja mul on olnud võimalus natuke teie riiki tundma õppida ma olen saanud äh, seda riiki külastada ja mul on hea meel nüüd äh, teid äh, siin tervitada, et selline kiirkursus Euroopa eelarve teemal läbi viia, tõesti. ma tervitan ka teie kannatlikkust, ilmselt ei ole kõige lihtsam just kuulata selliseid sõnavõtte. mina olen aasta kaks tuhat seitseteist asjas raportöör seoses eelarvele heakskiidu andmise menetlusega, mis puudutab teisi Äh, institutsioone peale komisjoni ja parlamendi, ehk siis institutsioonid, ametid ja ühisettevõtted. Äh, see puudutab ka näiteks regioonide komiteed, mis on siis see organ, äh, mis esindab Euroopa Liidu piirkondi, seal on mitmed kohaliku omavalitsuse esindajad, seal on linnapead, siis on minu raporti haldusalas Majandus- ja Sotsiaalkomitee, mida esi, mis esindab sotsiaalpartnereid, tööandjaid, ehm, siis edasi Euroopa Liidu Kohus, andmekaitse inspektor, ombudsman, Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Liidu Nõukogu. Need institutsioonid peavad Euroopa Parlamendile kulutuste eest aru andma ja me hindame nende tehtud kulutusi üksikasjalikult. peamiselt on jutt siin halduskuludest, mis on Euroopa Liidu eelarvest umbes kuus protsenti, suhteliselt väike protsent üldeelarvest. oluline on see, et institutsioonid kulutaksid rahalisi vahendeid äh, asjakohaselt, regulaarselt, nõuete kohaselt, äh, mis on äh, ju igasuguste kulutuste puhul oluline. see on oluline silmas pidades meie kodanikke, sellepärast et kodanikud peavad tundma, et nende kui maksumaksjate raha kulutatakse asjakohaselt. eelarve suur osa puudutab hooneid, personali, tõlketeenuseid, reisimist, ähm, logistikat, ja on teisigi kuluartikleid ja huvitav on näha, et äh, iseenesest me ju kõik oleme Euroopa Liidu kodanikud, aga väga huvitav on just näha, mis täpselt Euroopa Liidus selles mõttes toimub, kes on need inimesed, mis on need institutsioonid, missuguste ülesannete eest institutsioonid vastutavad ja raportöörina äh, Äh, see kontakt erinevate inimestega erinevatest institutsioonidest ja arvamuste vahetamine on väga rikastav kogemus. me võtame seda ka väga tõsiselt, sellepärast et ähm, kuna meie anname eelarvele heakskiidu lõppastmes, siis äh, me oleme ju need, kes annavad institutsioonidele rahastuse lõppastmes, et nad saaksid oma tegevusega tegeleda. parlamentidena loomulikult ähm, on meil kohustus mõelda ka liikmesriikide huvidele, liikmesriigid proovivad jah, nii vähe maksta kui võimalik Euroopa Liidu eelarvesse, aga ilmselt äh, saad sa ju seda, mille eest sa maksad ning äh, tasuta lõunaid ei ole olemas. ehk siis äh, ilmselt ei ole võimalik Äh, saada mingisugust lisaväärtust millestki, millesse sa rahaliselt ei panusta. oluline on seega see, see, et need institutsioonid, mida ma mainisin, saaksid äh, piisavad vahendid, et nad saaksid oma ülesandeid täita. aga tuleb teha nõnda, et äh, kõike tehakse nõuete kohaselt, seaduslikult, tõhusalt ja mõned institutsioonid on jõudnud Euroopa Parlamendiga kokkuleppele, näiteks selles mõttes, et äh, jagatakse omavahel tõlketeenused, me proovime alati leida viise rahaliste vahendite kokkuhoidmiseks ja selleks, et me saaks kulutuste tegemisel tõhusamad olla, aga meil on ka kohustus äh, analüüsida ja juhtida tähelepanu probleemidele, mis on olemas, ehk siis kui näiteks on institutsioone, institutsioone, mille puhul makseid ei ole korrektselt tehtud või siis näiteks ei ole kinni peetud soolisest võrdõiguslikkusest, kui me ei ole rahul sellega, kuidas rahalisi vahendeid jaotatakse või kas on mingisuguseid probleeme võrdse kohtlemisega või tasakaalukusega Mm, siis just meie oleme need, kes eh, juhivad tähelepanu sellele, et mingit küsimust tuleb täiendavalt analüüsida ja siis me saame mõelda sellele, kuidas olukorda paremaks muuta. üheks erandiks võiks nüüd siinkohal olla nõukogu. Eh, praeguse hetkeni võib vähemalt öelda, et nõukogu ei taha parlamendiga igatist koostööd teha. me oleme küll õigel teel, me oleme lähenemas kokkuleppe saavutamisele ähm, meie proua esimees, kolleegid Belgiast proovivad teha märkimisväärset tööd selleks, et me jõuaksime nõukoguga mingisuguse kokkuleppeni, mis on ka vajalik, sellepärast et meil on olemas ähm, äh, nende suhtes menetlus, aga nõukogu ei ole rahul selle suhtes, et äh, parlament annab nende eelarvele heakskiidu, aga loodetavasti see olukord muutub. oskan ainult öelda, et tänan tähelepanu eest ja igasugust edu teile! aitäh, jätkame agentuuridega, kolleeg Sarvamaa. aitäh, minu nimi on Peetri Sarvamaa ja ma olen eelarvekomisjoni esimene aseesimees ning ühtlasi ka Rahvapartei koordinaator siin eelarve kontrolli komisjonis, mis loomulikult on parlamendi südameks, südameks selles mõttes, et me vaatame, kuidas Euroopa Liidu institutsioonid tegutsevad, kas nad ähm, tegutsevad seaduslikult ja kas nad peavad kinni oma kohustusest vahendeid nõuetekohaselt hallata. ilma selleta, et nüüd äh, korrata seda, mida kolleegid on juba öelnud ja vabandan ka, et ma hilinesin, ütleb härra Sarvamaa Äh, sest väga oluline on, et te olete siia kohale tulnud, aga nüüd ähm, kolleege kordamata tahaksin natukene rääkida ähm, eelarvele heakskiidu andmise menetlusest kui sellisest. see on suhteliselt üldine, suhteliselt üksikasjalik ja selline korraldatud protseduur, mille puhul meie komisjon korraldab kuulamisi nende organitega, keda me analüüsime ja me anname neile ka omajagu tagasisidet, nii positiivset kui vahetevahel ka väga negatiivset kriitikat. ning ehm, sõltumata sõltuvalt sellest, kas me anname eelarve täitmisele heakskiidu või mitte, et see otsus selle suhtes on alati väga läbimõeldud. ja tuleb aru saada, et kui me ei anna heakskiitu eelarve täitmisele, siis tegemist on väga tugeva poliitilise vahendiga selleks, et eh, Euroopa Liidu eelarve rakendamise juures asjad korda saada. kui eh, täitmisele heakskiitu ei anta, kohta, siis peab organ alluma eelarve kontrolli komisjoni korraldustele, enne kui ta uuesti äh, soovib heakskiidu andmist ja kui siis heakskiit antakse eelarve täitmisele, siis see on märk sellest, et äh, Euroopa Liidu maksumaksja raha on õigesti kasutatud nagu härra Kohn ütles, me töötame tihedalt koos Euroopa Kontrollikojaga ja Kontrollikoda on väga oluline osaline kogu selle menetluse mõttes, tegemist on sõltumatu välise audiitoriga, kes analüüsib puudujääke Euroopa Liidu eelarve täitmisel ja vajadusel uurib selliseid juhtumeid. nüüd aga natuke Euroopa Liidu ametitest, detsentraliseeritud ametitest või agentuuridest. Ehm, ma olen kaks korda olnud variraportööriks Rahvapartei nimel seoses nende ametitega ja ma olin ka parlamendi raportöör kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal eelarv, eelarvele heakskiidu andmisel ja nüüd uuesti olen seda kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. aga mis asjad on Euroopa Liidu ametid? Euroopa Liidu ametid võimaldavad Euroopat paremaks paigaks muuta, kui nii võib öelda no see on väga lihtne viis selle ütlemiseks, aga ametid teevad tegelikult Äh, päris äh, paljusid erinevaid asju. ametid on äh, loodud, Euroopa Liit on ametid loonud selleks, et täita tehnilisi ja teaduslikke ülesandeid, mis aitavad institutsioonidel mm, poliitikat rakendada. Mm, ametid asuvad erinevates Euroopa Liidu paikades Nad tegutsevad selliste probleemide kallal, mis mõjutavad viiesaja miljoni Euroopa Liidu elaniku igapäevaelu ja ametitel on ka märkimisväärne mõju. nimelt nad pakuvad Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele spetsialiseerunud oskusteavet väga mitmekesistes valdkondades. näiteks võib rääkida toiduainetest, millega tegeleb EFSA, Euroopa Toiduohutuse Amet, või siis puudutab see näiteks äh, ravimeid, millega tegeleb Euroopa Ravimiamet, EMA, või siis näiteks kemikaalid, millega me kokku puutume, sellega tegeleb Euroopa Kemikaalide Amet ja kõik Euroopa Liidu ameteid paiknevad erinevates liikmesriikide linnades, need ei ole ka alati pealinnad, vaid need võivad ka teised linnad olla ning see võib puudutada transporti, julgeolekut, meie igapäevaelu, tööelu kvaliteeti, kõike muud. Euroopa Liidu ameteid on kokku kolmkümmend kaks tükki praegusel hetkel ning ähm, keskne osa Euroopa Liidu eelarve täitmise analüüsimisest seisneb selles, et väga üksikasjalikult tuleb vaadata seda, mis toimub detsentraliseeritud ametitega Need autonoomsed ametid omavad poliitilist mandaati sõltumatult oma eesmärkide täitmiseks, nad saavad oma poliitikavaldkonnas rakendada Euroopa Liidu eelarvet, nad on keskse tähtsusega Euroopa Liidu poliitilises struktuuris ja nende tegevus äh, peab loomulikult lähtuma Euroopa Liidu normidest, Euroopa Liidu väärtustest ja parlamendi ülesandeks siinkohal eelarve täitmisele heakskiidu andjana no, seisneb selles, et äh, parlament tagab, et ametid võtaks kõiki neid väärtusi ja norme arvesse oma töös. me arutame neid küsimusi siin, me käime ametites kohal ja meil on ka mitmekesine üksikasjalik küsimustik, mida peavad kõik ametid täitma iga-aastaselt ja ühtlasi me kohtume ka nende töötajatega, nad käivad äh, sageli siin visiitidel ehk siis kokkuvõtteks, meie komisjon, eelarve kontrolli komisjon, on kõigi nende aastate jooksul, mil me oleme ametite eelarve täitmisele heakskiitu andnud, me oleme teinud erinevates küsimustes soovitusi, need võivad puudutada näiteks äh, teatud nõrkusi, mis puudutavad ametite poolseid läbiviidavaid hankeid või siis võivad need puudutada puudujääke eelarve iga-aastasuse põhimõtte juures, kui näiteks midagi kantakse üle ühest aastast teise või me mõtleme ka näiteks nende läbipaistvusele, nende personalipoliitikale, sisekontrollile. ja meie töö eesmärk ei seisne mitte sellises ametite igapäevatöö mikromanageerimises, vaid meie eesmärk on lihtsalt anda poliitilisi suuniseid ametite mandaatide täitmise kohta. ja meie komisjon, eelarve kontrolli komisjon, paneb palju rõhku tulemustele ja tulemuslikkusele. me ei vaata lihtsalt neid arve paberil ja kuluartikleid, me tahame näha ka mõju, me tahame näha tulemusi, et tulemused oleks saavutatud Euroopa Liidu maksumaksja raha eest ikkagi, aitäh! aitäh! meil on veel üks eh, niisugune institutsioonide teema, ühised ettevõtted ning proua Labajova räägib nendest um,. I... tere pärastlõunat aega, mina olen Martina Tljabova, eh, ma olen eh, Tšehhi Vabariigist ühest kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande neljanda aasta liitumise laine liikmesriikidest aega on küll Euroopa Liidus olnud vähe, aga kogemusi on juba palju. ma olen üks komisjoni aseesimeestest, nagu öeldud varemgi, siis tegemist on ühe suhteliselt keeruka äh, komisjoniga, aga väga meeldiv on see, et siit saab sellise horisontaalse vaate selle kohta, mis Euroopa Liidus toimub, mis toimib, mis ei toimi ja mida saaks soovitada selleks, et asjad tulevikus paremini toimiksid ja see on minu meelest väga oluline. minu jaoks on see nagu selline kasulik koolitus, mis meil siin praegu toimub, et me peaksime ka parlamendiliikmetena endale midagi sellist korraldama, sest väga huvitav on kuulda nendest erinevatest eelarvele heakskiidu andmise menetlustest ja selle kohta, kuidas iga-aastaselt neid korraldatakse. mul oli väga palju õnne selles mõttes, et ma olin oma mm, teise poliitilise kogemuse aasta jooksul juba raportööriks siin äh, ja see andis mulle väga hea ülevaate toimuvast. ja pärast seda ma olin alati variraportööriks ühisettevõtjate puhul ja sellel aastal ma olen nüüd äh, vari, olen raportöör ühisettevõtete puhul. Te kuulsite päris palju juba äh, eelarvele heakskiidu andmise kohta ja nüüd ma räägiksin teile natuke ühisettevõtetest. natuke peaks rääkima sellest, miks nad loodud on ja kuidas nad toimivad Nende määratlus tuleb aluslepingu, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist sada seitsekümmend, sada kaheksakümmend seitse ja tegemist on sellise spetsiaalse struktuuriga, mis aitab toetada Euroopa Liidu tehnoloogilist arengut, samuti demoprogramme mm. Euroopa Liidu poolt kuuluvad sinna siis, kuulub sisuliselt komisjon ja siis on teised erasektori partnerid ühisettevõtetel on oma tegevuskava teadusuuringute suhtes ja nende töö põhimõte seisneb ähm, hangete väljakuulutamises ja siis nad sõlmivad omakorda partnerlusi. tüüpilised ühisettevõtted, ma alustan siin kõige suuremast, äh, on Fusion for Energy, mida tuntakse ka ITER-i äh, nimel ja see ITER siis seisneb ähm, tuumafusioonis. eesmärk on toota ja kujundada neid kõrgtehnoloogilisi komponente ITER-i loomiseks. Euroopa Liit panustab kuludest kuni viiskümmend protsenti ITER-isse. ehk siis tegemist on Prantsusmaal Karadashis paikneva tuumatööstuse osaga teine suur näide oleks Single European Sky Research ehk CESAR, mis äh, valmistab ette Euroopa lennuliiklushalduse tulevikusüsteemi. siis on kuus sellist äh, spetsialiseerunud ühisettevõtet, mis on sellised äh, ühistehnoloogia ettevõtjad, mille eesmärk on täita strateegiliste teadusuuringute äh, tegevuskava, nende kohta öeldakse JTI, JTI, ja nende töö põhineb Euroopa tehnoloogiaplatvormidel, no näiteks innovatiivse meditsiini äh, ettevõte tegeleb näiteks uute antibiootikumide väljatöötmisega, siis edasi äh, kütuseelemendid ja vesinik, mille eesmärk on äh, tegeleda puhtate kütustega, Green Sky, mille eesmärk on äh, puhtamaid äh, õhusõidukeid välja töötleda, siis on Biobased Industries, mille eesmärk seisneb ähm, biokütuste kasutamises, Excel, mis äh, seisneb ähm, Euroopa elektroonikatööstuses ja viimaseks Shift to Rail, mille eesmärk on paremat raudteetaristut välja töötada, mis peaks märkimisväärselt vähendama kulusid, suurendama võimekusi ja tegema rongid usaldusväärsemaks, ehk siis on kaheksa ühisettevõtet ja loomulikult nad peavad alluma parlamendi ja meie parlamendikomisjoni poolsele kontrollile. kuidas on ühisettevõtete rahastamisega? ma toon teile näite praeguse MFF-i varal mis on siis seitsme aasta kohta. ja see MFF lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend. ehk siis kogu MFF koosneb äh, ühest koma null kaheksast äh, triljonist eurost ja ühisettevõtted annavad sellest umbes kümme miljardit eurot, ehk siis null koma üheksa protsenti kogu MFF-ist. et ta mõistaks umbes, kui suur on ühisettevõtete eelarve osakaal F4 Energy ehk siis ITER on neist suurim, nagu öeldud, ja selle eelarveks seitsmeaastase perioodi kohta on kolm miljardit eurot. ehk siis null koma kakskümmend seitse protsenti kogu mitmeaastasest finantsraamistikust. lihtsalt, et te mõistaks, mis suurusjärkudest me siin räägime. mis on need peamised väljakutsed seoses eelarvele heakskiidu andmisega Äh, kui see puudutab ühisettevõtteid. ma toon teile mõned konkreetsed näited viimastest menetlustest nende suhtes. ja siis võtaksin kokku oma üldised seisukohad. esiteks, üks probleemidest ühisettevõtete puhul seisneb selles, et äh, ei ole selget vahetegu raamprogrammide äh, vahel kui need äh, katavad rohkem kui kahte aastat korraga. ehk siis äh, igasugused rakendusmeetmed ja näitajad ei aita reaalajas äh, tulemusi hinnata, sest et on selline ajaline kattuvus. siis järgmine suur probleem seisneb hangetes, eriti kui rääkida suuremahulistest hangetest ja äh, sageli lepingute tähtajad venivad, sellepärast et menetlused on pikad, tekivad mingid viivitused ja selle, see aga mõjutab seda, kuidas pärast tulemuslikkust hinnata ja kuidas eelarvele heakskiitu antakse. vahel on äh, teatud toetuse saajate puhul olnud probleeme maksejõuetusega, aga ehkki nad on olnud teadlikud maksejõuetusest, siis nad ei ole teinud omapoolseid käike selleks, et rahalisi vahendeid tagasi nõuda. ja selliseid probleeme me oleme näinud, kaks väga konkreetset näidet viimase kolme aasta jooksul, esimene näide ITER, mis oli neist kõige suurem, nagu öeldud, eelarvele heakskiidu andmine lükati edasi sellepärast, et toimusid muudatused juhatuses ja eelarve kontrolli komisjonile tuli näidata selliseid teatud verstaposte seoses uue ähm, tegevuskavaga kõikide äh, ühisettevõtete puhul. järgmine näide. Artemise, ENIAC-i ja praeguse Exceli tõttu äh,, kuna kaks ühisettevõtet liideti äh,, Äh, eelarveaasta käigus, siis see tekitas sellise lühida ajaperioodi, mille puhul ei olnud väga võimalik äh, heakskiidu andmiseks andmeid kompileerida. ja selliste probleemidega me silmitsi seisame seoses ühisettevõtetega. ning kui nüüd natuke rääkida ka terviklikust haldamisest siin, siis äh, sellised valdkonnad nagu teadusuuringud, tehnoloogiline areng, kõik muu, kõike seda on väga raske kontrollida eriti kui rääkida vahendite nõuetekohasest ähm, täi-, kasutamisest. kuidas hinnata millegi tulemuslikkust, kui see tulemus, millest me räägime, peaks valmima aastal kaks tuhat kolmkümmend näiteks? või siis lihtsalt vigade tuvastamine, mm, tulemuste mittesaavutamine, see ju ei tähenda veel, et äh, tegevus oleks olnud mitteplaanipärane. vahetevahel need tulemused, need tulemid on ainult prognoositavad ja need mingi tõenäosusega prognoositavad, aga me ei saa nende puhul rääkida kindlatest tulemustest, mis ilmtingimata saavutatakse. erinevalt teistest programmidest ühisettevõtete puhul äh, nende vahendite nõuetekohane kasutamine ei sõltu ainult sellest, kas äh, saavutatakse mingi konkreetne tulemus, vaid vahetevahel sõltub see mingisugustest leidudest või teaduslikest leidudest, mis ei pruugi üldse toimuda. Ähm, praegusel hetkel, kui me näiteks midagi käsitleksime vahendite kaotamisena, siis äh, seda tuleviku mõttes võib käsitleda hoopis investeeringuna, ehk siis ka sellise tasakaalu leidmine on väga keerukas. ja üks väga eriline element siin veel seisneb selles, et et oluline on võõrkapitali kaasata ja võõrkapital võib märkimisväärselt ületada Euroopa Liidu poolset algset sisendit, kusjuures ma ei räägi siin mitte rahalistest sissemaksetest, mis võivad ka olla asjakohased äh, ühisettevõtete puhul. ehk siis kokkuvõtteks, ühisettevõtted mitte ainult ei tugevda Euroopa Liidu majandust, nagu ma rääkisin teile, tuumaküsimused, Ravimiamet paremad õhusõidukid, kõik ei piirdu ainult sellega, vaid äh, ühisettevõtted aitavad parendada kõikide kodanike elukvaliteeti. ja põhimõtteliselt võimatu või vähemalt väga raske on seda arvudes, äh, rahalises väärtuses äh, väljendada, sellepärast nende puhul on eelarvele heakskiidu andmine väga raske ja näete, meie komisjon peab sellise asjaga rinda pistma ja kui teil on küsimusi, siis laske käia, aitäh. ja, suur tänu. oleme ähm, eelarve täitmise heakskiidu täitmisele heakskiidu andmise osas äh, nüüd väga palju mm, rääkinud, kas keegi soovib midagi veel öelda? kui ei, siis järgmine teema on äh, koostöö Euroopa pettuste vastast sammest ja Olafi ja siseriiklike vastavate ametite vahel me oleme alati huvitatud äh, riiklike auditiametitega koostööd tegemast, äh, tegem-, et ähm, kontrollida, kuidas me oma raha kulutame, seega kui teil on mingisuguseid ettepanekuid, siis võite neid julgesti jagada kui te siin praegu sõna võtate, siis see ei ole kuidagi teie oma kodumaa reetmine ega midagi see huvitab meid kõiki, me soovime kõike süsteemi parandada, et see paremini töötaks. seega ma palun teid, ehm, et te aitaksite meid, et me saaksime kõik koos tulemusi parandada. see ei ole alati lihtne, sest Euroopa fondid on seotud eh, teatud karistustega, inimesed kardavad, et järgmises voorus nad eh, jäävad eh, rahastusest ilma. kui me saame teada, et äh, rahastust on valesti kasutatud, siis, siis teie näete neid puudujääke esimesena ja kui meil ei ole piisavalt, äh, kui meil ei ole toimivat süsteemi selle kõige tuvastamiseks, siis äh, ei toimi mitte miski korralikult. ma lo-, pidage meeles, et kõik ähm, Euroopa Kontrollikoja kakskümmend kaheksa liiget ja ka paljud teised ametnikud äh, töötavad selles asutuses ja see on väga oluline asutus. mida me siin aga, millest me siin täpselt räägime, kui me räägime auditeerimisest? näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli meil äh, ligi kaks äh, miljonit arendusprojekti Euroopa Liidus. komisjon äh, vastutas null koma null kahe protsendi eest ja nende eelarvest ja sama oli ka, sama lugu ka Euroopa Kontrollikojaga oleme neid samu projekte ka kogu aeg kontrollinud. mis puudutab äh, auditite ähm, sagedust ja projektide riski, siis seda on väga keeruline kindlaks määrata, see on lihtsam koha peal. Äh, me peame siiski tagama, et ähm, haldus on nõuetekohane, me ei saa lubada seda, et äh, Euroopa Liidu rahad toovad kaasa selle, et äh, kodanikud äh, kaotavad kuidagi. seega meil on vaja tagada, et eraldatud raha kulutatakse ka selleks, milleks eraldati. kui nüüd rääkida null koma, null koma kahest protsendist projektidest, mida tegelikult kontrollitakse, siis see ongi meie suurim probleem meie raportide süsteem parlamendis, peame küsima endalt, kas äh, sellest piisab, kas äh, me saame tugineda liikmesriikidele ja liikmesriikide auditiasutustele ja siseriiklikele parlamentidele seega teatud äh, usaldamatus on siin äärmiselt oluline ja ettevaatus. sest äh, proovime küll süs-, kõikidesse süsteemidesse teatud kontrollmehhanisme sisse ehitada, kuid siiski on suur osa äh, raha, mida paljud inimesed soovivad väärkasutada. seega tuleb mainida, et äh, sellised pettuste juhtumid, mida me, mida me ei ole suutnud leida, on, kujutavad endast tegelikult Euroopa Liidu maksumaksjate petmist peale selle töö, mida meie siin teeme, on meil erinevaid äh, mehhanisme ja menetlusi, samuti ka soovituste esitamise äh, võimalus äh, eelarve kontrolli komisjonis ja parlamendis tervikuna. samuti peame me ka tagama, et kõikide instituut, kõikides institutsioonides ähm, konkreetsetele projektidele keskenduvad ja neid kontrollivad inimesed teeksid oma tööd ähm, põhjalikult ja pühendumusega. pettuste ja korruptsioonivastane võitlus, sellega tegeleb Olav, arvestades seda, kui suurete summadega me tegeleme, siis peame me oma tegevusi pidevalt äh, parandama homme lõuna ajal keskendume just äh, Olavi institutsioonile, kuidas me seda paremaks saame muuta, see on meie jaoks väga oluline. sest me ei kavatse lihtsalt äh, teeselda, et äh, kõik on tipp-topp, vaid me peame reaalselt tuvastama kitsaskohad ja asju parandama. Olav on äärmiselt oluline, sest Euroopa Liidu tasandil pettustega äh, võitlemine ja sellealane koostöö on midagi küllaltki uut. seda ei ole väga kaua tehtud, see on toimunud ainult viimased kakskümmend aastat, uurimisi saab läbi viia haldustasandil, Olafil ei ole volitusi algatada kriminaalmenetlusi selles valdkonnas Olav tegutseda ei saa, aga loomulikult eh, teeb eh, Olav koostööd eh, siseriiklike politseiametite ja prokuratuuridega, kuid kahe tuhande kahekümnendal aastal alustab tööd ka Euroopa prokuratuur. ja kõikidel liikmesriikidel on võimalik seal osaleda välja arvatud Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani. Rootsi ei ole samuti EPPO-ga. loodetavasti suudame otsustada, et need, kes EPO-ga ei liitu, ei saa lihtsalt rohkem rahastust, sest sest me oleme näinud palju vaeva selleks, et pettuste vastu võidelda ja, ja need liikmesriigid ei ole selle süsteemiga liitunud. see on meie jaoks pidev murekoht. sest inimesed, kes tegelevad pettuste uurimistega, kes teevad koostööd äh, õiguskaitseasutuste ja politseiametite ja äh, kohtutega, me peame tagama, et neil oleks võimalik ka midagi ette võtta, hetkel ei ole meil volitusi selles osas midagi ette võtta. peetuste vastasel ametil on äh, väga pikad menetlusprotsessid, umbes kolmkümmend kuus kuud, enne kui äh, midagi, midagi teada antakse kuna need menetluse ajad on nii pikad, siis, siis kujutage ette, kui, kuidas see kuuekümnekuuline menetlusaeg näiteks mõjutab seda menetlust. Neid on väga raske läbi viia riiklikutes ähm, auditiametites tehakse nii head kui ka halba tööd, oleme näinud igasuguseid näiteid, neil on erinevad volitused, erinevad õigused selleks, et ähm, võtta kasutusele meetmeid, kui maksumaksjate raha väärkasutatakse. küsimus on seal, selles, kui palju auditiametil liikmesriigis volitusi on, kui neid ei ole piisavalt palju, siis äh, ei ole tal võimalik ka piisavalt palju kontrollida seda, mi-, kuidas raha reaalselt kulutatakse. Euroopa Liidu senine poliitika ja ka meie kogemus näitab, et et riikide toetamiseks on vaja siseriiklikke auditiameteid lähemalt vaadata, et neil oleks õiguslikult tagatud vajalikud volitused meil on vaja tagada, et igas kandidaatriigis oleks äh, auditiametil õiged volitused, et nad saaksid äh, meetmeid kasutusele võtta oma eesmärkide täitmiseks. see on see, mida mina tahaksin näha ja ma ei tea, miks me pole seda rohkem rõhutada, rõhutanud. riikide parlamendid on väga Äh, raskeloomulised äh, kliendid, peab tunnistama, sest äh, kui me näiteks paneme parlamentidele ette, et saame kokku, arutame asju ja seda, kuidas me saame asju paremaks teha, siis nad lihtsalt ei tule kohale. meie komisjonis oleme näinud, et inimesed, kes saavad e, Euroopa Liidult rahasid, võtavad need rahad vastu teevad äh, sellega nii palju, kui nad vähegi saavad ja ongi kõik. meie eesmärk peaks äh, olema äh, sellest protsessist õppida, mida rahaga tehti, kuidas asju paremini teha. me peaksime paluma valitsustel ja ka parlamentidel just meiega koostööd teha, mitte ainult opositsioonierakondadel, vaid ka valitsus, vaid ka koalitsioonierakondadel me tahaksime, et ähm, tegemist oleks äh, instrumendiga, mida inimes-, mis on inimeste jaoks kasulik. kui me oleme kohapeal oma missioonidel, siis näeme, et, ähm, et äärmiselt oluline on kohtuda just inimestega, kas äh, eelarvekomisjonides või äh, muudes komisjonides. kahjuks ei ole meil alati selleks aega, alati ei ole meil võimalik arves, võtta arvesse seda, mis parlament, mida parlamendid teevad. eriti näiteks äh, pühade perioodidel. loodetavasti on inimestel siiski võimalik meiega kohtuda, meie oleme huvitatud tõelisest äh, dialoogist riikide parlamentidel võib-olla ei ole neil selleks aega, aga me ei ole nendega saanud piisavalt põhjalikku koostööd teha. meil oleks aga väga hea meel, kui ka näiteks teie kutsute meid oma äh, riiki äh, külla, sest see tihendab meie koostööd. nüüd olen juba üsna pikalt jutustanud, on aeg anda sõna teile nüüd äh, proua Tsillameti Albaaniast. tere päevast! suur tänu äh,, et kutsusite meid äh, sellele olulisele arvamuste vahetusele, see ei puuduta ainult Euroopa maksumaksjaid, vaid ka kõiki meid. sest äh, raha, mida meile edastatakse, läheb kogu rahva jaoks investeeringutesse. ja seda tuleb äh, asjakohaselt ka kontrollida. selles komisjonis, mille liige mina olen, seal on meil ähm, sõltumatu kontrolliorgan, mis ähm, auditeerib avaliku sektori rahade kasutamist selleks, et äh, tuvastada kulusid ja vastavalt kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vastu võetud seadusele on selle kohustuseks ka eelarve täitmist kontrollida. ka Rahandusministeerium on äh, äh, Euroopa Liidu rahastuse kulutamise järgse perioodi kontrollimisega seotud. nagu proua esimees mainis, siis Euroopa Liidu fonde, fondide kasutamist jälgib mitte ainult Olav, aga meie riigis ka näiteks äh, riigikontrolör kuna kõik avaliku sektori eh, rahad kuuluvad samasuguste kontrollimehhanismide alla. meie auditibüroo tehtud töö viitab sellele, et, eh, et kontroll on oluline, aga ka seda, et eh, et selle esitatud soovituste täitmist saab ka kontrollida. meie kogemus näitab, et suur osa nendest antud soovitustest, neid ei rakendata ja selleks, et äh, seda parandada, oleme äh, oma komisjonis loonud alamkomisjoni, mille eesmärk on konkreetselt kontrollida eelarveinstitutsiooni, Albaania valitsuse eelarveinstitutsiooni poolt tehtud soovituste rakendamise ees. see on muidugi eelarve kasutamise kontrollimise osas äh, tekitanud uusi pingeid ja see laieneb ka kõikidele avalike hangete protsessidele varasemalt äh, tulenesid põhilised pinged ähm, kulutõhususele. valiti kõige madalama hinna pakkuja ja samas ei pööratud tähelepanu äh, eelarve kasutamise tõhususele, nüüd aga paneme me palju rohkem rõhku eelarve kasutamise tõhususele avalikes hangetes, sest äh, raha tuleb kasutada nutikalt ja, ja paremalt äh, taristu arendamiseks, mis lõppkokkuvõttes äh, toob kasu riigi maksumaksjatele. oma komisjonis oleme erilist tähelepanu pööranud avalikele kuulamistele, mida viime läbi kõikides ministeeriumites. ministrid on kohustatud tulema ja meile aru andma sellest, kuidas nad rahasid kasutavad. ja büroo omalt poolt on keskendunud, on hakanud keskenduma palju rohkem jälgima seda, kuidas nende soovitusi rakendatakse ja vajadusel on isegi äh, hakatud äh, menetlema juhtumeid, kus äh, on tuvastatud pettus. piirkondlik koostöö puudutab samuti meie tänaseid arutelu teemasid, siinkohal võin öelda, et Albaania ja ka paljud meie naaberriigid on endiselt äh, pühendunud selliste projektide loomiseks, mis äh, ei taga ainult Euroopa Liidu rahastuse saamist, vaid mis äh, aitavad ka äh, kõikide ootuste täitmist. tänan teid äh, juba ette ja mainin, et soovin ka edaspidi sõna võtta, aitäh! tänan selle tagasiside eest ja nüüd proua Filipovski Zahvaljujem. aitäh. olen päri teiega, proua esimees, selles, et Euroopa raha kasutamine peaks olema tõhusam ning et meil peaks olema alaline dialoog liikmes, siseriiklike parlamentide ja teie komisjoni vahel, eelarve kontrolli komisjoni ma pean silmas lisaksin, et Serbia on vastu võtnud pettuste ja rikkumiste äh, vastu võitlemise strateegia Euroopa raha kasutamisel perioodiks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend üks. ning sellega kaasneb ka tegevuskava, mis võeti vastu kahekümne kuuendal oktoobril kaks tuhat seitseteist äh, valitsuse tasandil vastavalt tegevuskava rakendamisele on meil loodud Euroopa rahade auditeerimise büroo. see puudutab kõiki fonde, kõiki, kogu raha, mida Serbia saab IPA ühinemisel see rahastamisvahendi raames. see auditibüroo on suurendanud oma võimekust meil on loodud meeskond, näiteks IPARD programmi meeskond, loodud vastavad struktuurid, äh, paika pandud metoodika. mida see tähendab konkreetselt? kaks tuhat seitseteist. pettuste ja rikkumiste vastu võitlemise amet Euroopa rahade rakendamisel on viinud läbi neli halduskontrolli menetlust ning ähm, üks kontroll viidi läbi koostöös Olafiga ning äh, kolm koostöös äh, Rahandusministeeriumi Euroopa raha rakendamise osakonnaga. viimane koosolek, mis toimus Brüsselis kaheteistkümnendal detsembril, kaks tuhat seitseteist, kus osalesid Olafi ja Serbia esindajad, sellel lepiti kokku, et selleks, et veelgi süvendada ja parandada koostööd meie vahel, tuleb allkirjastada koostöömemorandum Olafi ja Rahandusministeeriumi vahel ning see memorandum peaks paika panema koostöö prioriteetsed valdkonnad, aitäh! tänan. härra Memedin endisest Jugoslaavia vabariigist Makedooniast. Господи, Господи. okei okay,, thank you. I m a. suur tänu. olen džentelmen, aga no mis siis sellest mul on äh, väga hea meel siin täna olla ja räägiksin isegi natuke sellest, äh, mida seni on arutelus puudutatud. ma ei ole majandusteadlane, aga ma proovin anda kõik endast oleneva selleks, et panustada antud arutelusse arvan, et ähm, me ei ole väga head Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutajad. ütlen seda Makedoonia kohta, sama võib ilmselt öelda teiste Lääne-Balkani riikide kohta. ma räägin ikkagi Makedooniast. ma arvan, et senimaani ei ole me kasutanud piisavalt hästi neid rahalisi vahendeid, mis on meile kättesaadavaks tehtud, olgu see siis seotud piiriülese koostöö või mingite muude rahastutega. tegelikult piiriülese koostöö vallas äh, teeme me head tööd ja kui me ilmselt hiljem hakkame piiriülesest koostööst rääkima, siis äh, sealne statistika näitab, et me, tulemused on päris head selles valdkonnas arvan, et see mõte, mis siin muudkui kordus, seisnes selles, et parlament tegelikult ei mängigi erilist rolli, ainult väga väikest rolli. ma pean silmas seda, et äh, meie roll meie rolli vähetähtsus ei seisne mitte ainult Euroopa Liidu rahastuse Äh, kontekstis, vaid ka meie mm, siseriikliku eelarve mõttes oleme me vähetähtsad. meil on palju ameteid, valitakse küll inimesi nende igasugustes ametikohtadesse, äh, aga me saame lihtsalt iga-aastaselt aruandeid ja sellega ka asi piirdub, mingit hääletust ei toimu, äh, meil ei ole võimalik nendele ametitele midagi öelda, ehkki parlamendina oleme me need ametid loonud sealhulgas oleme me loonud ähm, meie versiooni Riigikontrollist ja selle puhul ei olegi midagi väga võimalik ette võtta. selles mõttes on mul hea meel kuulda, et ähm, te nõuate seda, et parlamendil oleks äh, ülevaatlik roll ja kontroll selle üle, mis ähm, ei toimu mitte ainult Euroopa Liidu poolse rahastusega, vaid ka meie siseriiklike äh, eelarveliste vahenditega ja praegu meil sellist kontrolli ei ole. kui rääkida nüüd Euroopa Liidu rahaliste vahendite väärkasutamisest, siis arvan, et siin peab olema väga ettevaatlik. nimelt, mulle jääb mulje ja võib-olla ma eksin, ütleb härra Memmedi, aga tundub, et ähm, järk-järgult on tekkimas selline võrgustik isikutest, kes on eh, niivõrd edasi jõudnud eh, tasemel Euroopa Liidu vahendite väärkasutamises, et kahjuks isegi mm, isikud ka Euroopa Liidu liikmesriikidest kahjuks on sellesse segatud ja ma ei tea, kas ehm, Lääne-Balkani riikides on siis lihtsam saada rahastust kui liidu liikmesriikides, võib-olla ongi lihtsam, aga ma tõesti usun veendunult, et nii teie kui meie peaksime võtma arvesse tegelikku olukorda ja seda, kuidas selliseid võrgustikke luuakse. ma usun päris tugevalt, et selline asi toimub. mul ei ole kahjuks äh, mingisuguseid volitusi selle lõpetamiseks, mul ei ole vahendeid. jutt on mitmetest Ehm, saatkondadest, aga ka isikutest väljaspool saatkondi, aga ma lihtsalt tahtsin selle mõtte otse siiralt välja öelda. ja ma leian, et see probleem tuleb lahendada. ning üks mõtetest, mille teie välja käisite, mis seisnes selles, et ehm, riiklikel parlamentidel oleks tegelik kontroll Euroopa Liidu vahendite üle ja ka teiste vahendite üle, aitäh teile! Thank you so much and we will take this in aitäh ja võtame seda mõtet arvesse siis, kui vaatame äh, läbi teemasid seonduvalt konkreetsete riikidega, see oli väga huvitav. edasi, proua Hadejona Kosovost ja proua Kresle vabandab ka nime häälduse pärast. aitäh. aitäh teile ka kutse eest, mille tõttu me olemegi täna siia jõudnud. oleme huviga kuulanud nende sündmuste kohta, kõigest, millest te meile täna rääkisite seoses äh, eelarve kontrolli menetlustega. nüüd äh, Kosovos on meil olnud teatud eelis. see eelis seisneb selles, et äh, meie õigusaktid on peaaegu terviklikult Euroopa Liidu õigustikuga kooskõlas kõik meie seadused äh, on igati kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega ja ka asjakohane seadus eelarve vallas kuulub selle üldistuse alla. nüüd äh, Kosovo parlamendil on ka oma roll mängida, korraldatakse kuulamisi kõiksuguste äh, Äh, eelarvest kasusaajatega ning iga kolme kuu tagant on kasusaajatel kohustus anda parlamendile aru selle kohta, kuidas on eelarvet kasutatud. ning iga-aastane aruanne saadetakse samuti parlamendile mida arutatakse Kosovo assamblees ning siis antakse sellele heakskiit, kui see on nõuetele vastavuses või siis ei anta heakskiitu, kui see nõuetele ei vasta. juba algusest peale on Kosovo loonud oma auditiasutuse, Riigikontrolli, mis on põhiseaduse järgi sõltumatu amet, ja see ka toimib sõltumatult. Kosovos on tegemist olnud alati sõltumatu asutusega, mis vastutab regulaarse eelarvevahendite auditeerimise eest. ja see auditiasutus auditeerib avaliku sektori asutusi, mis kasutavad riigieelarvet. ning tegemist on äh, hiljutise arenguga. minu meelest on positiivne see, et aastal kaks tuhat üheksa lõime me sellise komitee, valikkomitee, mis vastutab ainuüksi avaliku sektori vahendite kasutamise äh, analüüsimise eest ja see ongi kogu komitee ülesanne, nad vaatab läbi audiitorite aruanded, sealhulgas tulemusaruanded ja pakub välja soovitusi, mida siis arutatakse parlamendis ja mille suhtes ka hääletatakse ja see parlamendikomitee on võimaldanud meil saada paremat pilti selle kohta, kuidas avaliku sektori vahendeid Kosovo Vabariigis kasutatakse. Kosovo parlamendi eelarvekomitee lähtub äh, konkreetsetest eelarveridadest, aga see seirekomitee hindab seda, kas rakendamisfaasis on eelarve täitmine olnud nõuetekohane. ja nüüd siis seire, mida teostatakse, on minu hinnangul heal tasemel, aga me ei saa muidugi väita, et me oleme jõudnud sama kaugele, kui Euroopa Liidu eelarve puhul olukord on. et ähm,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 ta mainis konkreetselt Euroopa Liidu ameteid, mis äh, tegutsevad liikmesriikide territooriumil, territooriumidel. ja huvitav oleks äh, teada, et kas äh, huvitav oleks teada, kas on kunagi koostatud mingisugune aruanne mingisuguse äh, äh, lähetuse raames, mis on saadetud Kosovosse, mille eesmärk oli hinnata äh, õigusriigi põhimõtte toimimist. et tagada, et kas ähm, Kosovo õigusriik on poliitilistest mõjudest sõltumatu, võttes arvesse seda, et kohtuvõim äh, oli EULEX äh, lähetuse äh, analüüsi objektiks. ehk siis, kui me vaatame seda, missugust tööd on teinud Kosovo kohtud, siis tõtt-öelda selle mõju ühiskonnale ei ole olnud, olnud kõige positiivsem ja EULEX on olnud see organ, mis ähm, on iseenesest ähm, teostanud seiret selle suhtes, mis Kosovos toimub ja siit ka mu küsimus, et kas EULEX on kunagi koostanud mingi aruande selle kohta, kuidas Kosovos on rahalisi vahendeid kasutatud, võttes arvesse seda, et kui me kuulsime härra Sarvemaa sõnavõttu, siis ta ütles, et äh, küsimus on ju selles, kas raha on jõudnud ähm, planeeritud toetuse saajani, aga küsimus on ka selles, et kas vahendeid on kasutatud arukalt ja kas see on olnud tulemuslik, selles mõttes, et äh, mingi tulemus oli ju rahalistele vahenditele ette nähtud, et ma pean silmas nüüd eelkõige Kosovo kohtusüsteemi, aga see võib puudutada ka teisi eluvaldkondi. suur tänu! info eest ning tahaksin tänada ka küsimuse eest. meil on eh, EULOX, EULEX-ile tehtud eh, väga põhjalikku tööd. Kosovos on meie komisjon käinud eh, kaks või kolm korda viimase viieteist aasta jooksul. ka mina olen ükskord ise sellel lähetusel osalenud. oleme päris intensiivselt Oileksiga tegelenud ning eh, see, mis te rääkisite seoses Oileksi tõhususega, kurvastab mind. loomulikult me oleme nõu pidanud välisasjade komisjoniga intensiivselt seoses nende probleemidega, mis on välja toodud Oileksi osas ning eh, aruanded Oileksi kohta lähevad eh, lähevad Välisasjade Komisjoni, aga selle põhjal, mis teie rääkisite, võtame me selle teema ise ka üles ning ühel meie suvevaheajale järgnevatest istungitest laseme endale teha ettekande. et tundub, et asi on tõsine. see on väga kallis ja väga suur äh, missioon, seal on palju personali ning äh, on selgelt kahetsusväärne, et seda tajutakse sellisena me teame, et on probleeme Oileksi kuvandiga ja seetõttu me teie info põhjal kindlasti midagi ette võtame ning anname teile teada, mis sellest sai. kui teil on statistikat või viiteid seoses kohtute ja tõhususega, siis palun edastage need meile. et siis prantsuse keeles eelistus või inglise keeles, ütleb esimees on meil, meil on tõlgid, jah. et me igal juhul äh, saame selle, selle info endale arusaadavaks teha ja selle teemaga tegeleme. Äh, kaks aastat on nüüd olnud paus, me ei ole Oileksiga tegelenud, aga igal juhul tundub, et põhjust on see uuesti käsile võtta. tahaksin kõiki tänada ning äh, nüüd edasi minna teise osa juurde meie äh, praegusest istungist, kui sõnasoove ei ole, siis annan sõna raportööridele, kolleegidele Klints ja Zeller sissejuhatuseks teisele osale. aitäh, proua esimees! vabandust, tahaksite alustada? suur tänu, proua esimees! me teame, et regionaalne koostöö on eeldus selleks, et tekiksid heanaaberlikud suhted ning et poliitiline olukord äh, asjaomastes ring-, piirkondades oleks stabiilne ja jääks stabiilseks ning sellega tekiks võimalus kasutada majanduse arendamise võimalusi. selleks, et niisugune olukord saavutada, on vaja usalduslikke suhteid ning see on miski, mida läbi õiguslike meetmete luua ei saa, see on asi, mis tekib üle pika aja, kui nähakse, et koostöö kannab vilja kõigile osalistele, mitte ainult ühele poolele. see puudutab iseäranis Lääne-Balkani piirkonda ning äh, tahaksin siinkohal Lääne-Balkani riikide esindajaid tänada nende poolt antud info eest, mina olen natukene kursis ainult Albaania ja mitte teiste riikidega, seetõttu oli mul väga asjalik, minu jaoks väga asjalik kuulda teiste riikide esindajatelt ja saada natukene aimu sellest, mis nendes riikides toimub. Need riigid on meie, Euroopa Liidu jaoks iseäranis olulised, sellepärast et nad on osa Euroopast ning kui me vaatame oma parlamenti Strasbourgis, mille ehitus ei ole ülemisel korrusel lõppenud, ja siis see osutab äh, märgina, märgiliselt sellele, et ka Euroopa Liit ei ole valmis. ning see mittevalmisolek on seotud just Lääne-Balkani riikidega, kes paraku veel Euroopa Liitu jõudnud ei ole. Nad on aga kesk- ja pikas perspektiivis äh, meie integratsioonipüüdluste eesmärgiks ning äh, selle eesmärgi saame me saavutada üksnes siis, kui samm-sammult need riigid lähenevad Euroopa Liidule ning samm-sammult äh, suudavad äh, hakata tunnustama väärtusi, millele Euroopa Liit rajaneb. see ei ole ainult heaolu, rahu ja vabadus, vaid ka, ka õigus. Euroopa Liit on õiguse ala ning seetõttu on väga oluline, et nendes riikides ka süstemaatiliselt seda aspekt, sellele aspektile tähelepanu pöörataks. kuus nõndanimetatud lipulaeva algatust, mis komisjonil on, on muuhulgas äh, Need on hulgas, nende hulgas on ka õigusriigi tugevdamise algatus ning äh, selle algatuse tähtsust ei saa äh, piisavalt esile, on, on raske alahinnata. meil on äh, tellitud uuring, mis, selle kohta, missugune on piiriüleste koostööprogrammide tähtsus ühinemiseelse abiprogrammides ning tahaksin siin ähm, härra Hakkermanni ja proua Perot selle uuringu koostamise eest tänada ning samuti meie komisjoni sekretäriaadist äh, härra Tšaplinskit ning äh, kolleeg Sellerit. uuringust selgub, missugune olukord on. ei ole loomulikult lihtne. no hinnata, ütleme, seda mahtu milles on seatud eesmärgid saavutatud, ent siiski näeme me neid asju, mis on, millega on alustatud ja kui kaugele me jõudnud oleme ning on näha ka kasutatud vahendite maht. ühinemiseelse, ühinemiseelne riikide lähendamine Euroopa Liidule ning neid vahendeid on järjest rohkem ning kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse, ma tean, et seda otsust veel tehtud ei ole, aga kava, kavas igal juhul on kogusummana neliteist koma viis miljardit eurot selleks eraldada. see on väga positiivne. ning selles mõttes olen ma optimistlik, et meil õnnestub neid riike süstemaatiliselt Euroopa Liidule lähendada. ning see on oluline muuhulgas sellepärast, et selles piirkonnas on aktiivsed ka teised riigid, näiteks Türgi on väga aktiivselt tegutsemas Lääne-Balkani eh, piirkonnas, samuti Pärsia lahe riigid, Venemaa ja isegi Hiina on avastanud enda jaoks selles piirkonnas märkimisväärse potentsiaali, nii et meil on ka huvi Euroopa Liiduna kakskümmend kaheksa liikmesriiki tulemas, kakskümmend, tulevikus kakskümmend seitse liikmesriiki, lähendada neid riike endale ning eh, need, need, eh, nendega ühineda kaasraportöör on kolleeg Zeller. ma enne tegin vea, vabandust. palun, teil on sõna. aitäh! proua esimees, ühinen tingimusteta sellega, mida kolleeg Klints just rääkis. kui me nõndanimetatud Lääne-Balkani riike vaatame, siis näeme neis valmidust, kodanike valmisolekut kuuluda Euroopa Liitu. osaliselt on tegemist juba niisuguse kannatamatusega seoses ühinemisprotsessi pikkusega. samas on olukord selline, nagu ta on. meie esimees juba selgitas et äh, ühinemiseks Euroopa Liiduga on vaja täita nõndanimetatud Kopenhaageni kriteeriumid ning ma meenutan neid kriteeriume. üheksakümne viiendal aastal kinnitati need kriteeriumid äh, ülemkogus esiteks ning põhimõtteline kriteerium, kõige olulisem, on institutsioonide stabiilsus demokraatia ja õigusriigi garantiina inimõiguste ja vähemuste õiguste austamine. teine kriteerium, toimiva turumajanduse rajamine ning äh, suutlikkus Euroopa Liidu konkurentsisurvele vastu pidada. kolmandaks, valmisolek täita kohustused, mis tulenevad liikmelisusest, sealhulgas kohustused võtta üle Euroopa Liidu õigustik koos ning rakendada poliitilisi strateegiaid ja eesmärke, muuhulgas ka Majandus- ja Rahaliidu eesmärke. just kolmandaga seoses peab ütlema, et standardid ja normid, neid on järjest rohkem. ja need kujutavad ka liikmesriikidele teinekord, tekitavad raskusi rakendamisega, rakendamise plaanis. nii et ühinemis Äh, läbirääkimiste alguseks peab esimene tingimus olema täidetud, institutsioonide stabiilsus, demokraatia garantiine peab olema olemas ning inimõigusi tuleb austada ja vähemuste õigusi samuti. millisel määral nüüd ühinemisprotsess edeneb, äh, seda hindame me läbi komisjoni iga-aastaste aruannete ning oluline punkt siin on hinnang selle kohta, millisel määral avaliku sektori vahendeid kuritarvitatakse, ehk siis äh, mil määral on riigis korruptsiooni ja mil määral võideldakse korruptsiooniga, selleks et äh, avaliku sektori vahendeid, maksumaksja raha, kas oma maksumaksja raha või Euroopa Liidu maksumaksja raha, kui me räägime ühinemiseelsest abist või naabruspiir, naabruspoliitika raames antavast abist. et, et neid rahasid kasutatakse eesmärgipäraselt ning mitte isiklikuks rikastumiseks. siin peab paraku ütlema, et olgugi, et mõnedes riikides edusamme on, jääb see probleem siin märkimisväärselt üles, probleem võitlusest korruptsiooniga mainisin juba, et et teema on seotud keskendumisega piiriülesele koostööle, see tähendab, tähelepanu keskendatakse eri riikides asuvate piirkondade koostööle ning on mõistetav noorte kannatamatus ühinemiseks, aga samas kriteeriumite täitmine ja normide täitmine, normide täitmine on asi, mis peab olema tagatud. riikide liikumine ja Euroopa Liidu suunas ja koostöö parandamine, nii nagu ma alguses märkisin, selleks on loodud Euroopa rahastamisvahendid piiriülese koostöö parandamiseks Euroopa territoriaalse koostöö raames ning koostöövõimalused, neid on õigusi, õiguslikult laiendatud ning äh, kinnitatud uues määruses. ning mina kutsuksin üles seda selles suunas jätkama ning mitte alati keskenduma ühinemisele kui poliitilisele protsessile, mida tuleb loomulikult jätkata. siin tuleb hoiatada liigse optimismi eest, mina hoiataksin et siin räägitakse aastast kaks tuhat kakskümmend viis aastana, kui mõned Lääne-Balkani riigid peaksid ühinema Euroopa Liiduga, aga mina arvan, et see ühinemine sõltub konkreetsetest edusammudest ühinemisprotsessis. ning kas see nüüd toimub kaks tuhat kakskümmend viis või varem või ka hiljem, näeme me näeme me edaspidi, aga seni peame kasutama kõiki võimalusi tihedamat koostööd teha. kolleeg Klints märkis, et on ka teisi riike, kes on huvitatud mõju omandamisest Lääne-Balkanil ning nende riikide viimisest oma mõjusfääri uues ülemaailmses poliitilises korras. aga küsimus on siin loomulikult ka teie otsuses, teie parlamentide otsuses, missugune tee on see, mille te oma riigile valite. et kas see aeglane ja vaevarikas tee Euroopa Liidu suunal või siis eh, järeleandmine teiste riikide pakkumistele selleks, et saada võib-olla kiiremat eh, finantskasu. Rääkermann, te saate nüüd rääkida uuringu tulemustest. Thank you um,. aitäh. ja kui ma ei eksi, siis peaks olema võimalik ka vaadata slaide. tegemist ei ole tegelikult uuringuga, see on rohkem selline infodokument, briefing, mis on loomult äh, natuke teistsugune tegevus. So um... niisiis selle briifingu eesmärgid seisnevad selles, et hinnata Euroopa Liidu rahastuse tulemuslikkust ja nähtavust Lääne-Balkani riikides, eriti on keskendutud piiriülesele koostööle. ja ma rõhutaksin seda, et tegemist ei ole formaalse hinnanguga, tegemist ei ole kriitikaga tulemuslikkuse suhtes. Mm, tegevus tegelikult veel käib, analüüs käib vaadatakse läbi uusi dokumente, mida me saame NIR peadirektoraadist ja teistestki allikatest. nagu alguses öeldud, siis kuna tegemist ei ole uuringuga, vaid pigem ülevaatega, siis selle ulatus ja eelarve on olnud suhteliselt piiratud meie analüüsi tegevus seisnes vestlustes väikese ringi strateegiliste sidusrühmade ja tegutsejatega, DigiNear, delegatsioonid Lääne-Balkani riikides, samuti mõned asutused liikmesriikidest, mis teevad piiriülest koostööd olemasolevate programmide ja Interregi raames ning lisaks vaatasime läbi avalikult kättesaadavat teavet, aruandeid hinnangute kohta, suuniseid seoses nähtavuse ja kõige muuga. nüüd väga põgusalt ülevaade rahastusest kokku kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist IPA raames oli ette nähtud üksteist koma viis miljardit Euroopa Liidu poolt, sealhulgas siis ka käisid Türgi kohta IPA kahe ehk teise vooru puhul oli ette nähtud üksteist koma seitse miljardit eurot. ning riiklikud programmid moodustavad suure enamuse IPA kahest umbes seitsekümmend protsenti kui rääkida Lääne-Balkani riikidest, siis riiklikud programmid moodustavad seal umbes neli miljardit Euroopa Liidu poolsest rahastusest. ja piirkondlikud või regionaalsed programmid moodustavad kolm miljardit eurot, võttes siin arvesse ka Türgit. nüüd konkreetselt piiriülene koostöö IPA riikide äh, puhul Lääne-Balkani riikide osas äh, on, moodustab umbes kaheksakümmend kolm miljonit, kui võrrelda seda IPA ühega, siis pealtnäha võiks jääda justkui mulje, nagu piiriülese koostöö äh, summad oleks vähenenud, seal algselt oli üheksakümmend seitse miljonit, aga sellest umbes kolmkümmend kolm miljonit nähti ette selliste piiriüleste koostööprogrammide jaoks, millesse varem kuulus äh, Horvaatia. ehk siis, kui me võtaksime kolmkümmend kolm miljonit maha, siis IPA kahe puhul jääb lauale kaheksakümmend kolm miljonit, äh, IPA ühe puhul kuuskümmend neli miljonit piiriülese koostöö tarbeks äh, Lääne-Balkani riikidega peamised piiriülese koostöö teemad siia on hõlmatud, on turism, kultuuripärand, looduspärand, keskkonnakaitse, tööhõive ja sotsiaalne kaasatus. et kui rääkida mm, oluline on aru saada, et IPA ühe ja IPA kahe vahel on olnud märkimisväärseid arenguid, eelkõige keskendutakse nüüd rohkem tulemustele ja Euroopa Komisjon on äh, välja käinud spetsiifilisi suuniseid seoses seire ja hindamisega äh, piiriülese koostöö kontekstis. lisaks on paremini kooskõlla viidud IPA ja riiklikud poliitikad programmide koostamise faasis ning temaatiline fookus on muutunud natuke kitsamaks, mis peaks muutma selle mõju suuremaks ja see peaks ka paremini äh, andma mõista sellest, kuidas toetus muutusi kaasa toob. ja kui rääkida nähtavusest, siis on rohkem rõhku pandud teadlikkuse tõstmisele, seda on võimalik näha erinevatest suunistest, erinevatest dokumentidest, ja ka aruteludest sidusrühmadega. oleme kuulnud seda sidusrühmadega Digineeris ja ka Lääne-Balkani riikides olevatest delegatsioonidest. Need võtmetähtsusega muudatused, millest me oleme teadlikuks saanud seoses piiriülese koostööga, on seotud juhtimise või halduse lihtsustamisega eriti võiks tuua näite sellest, et on ühe piiriülese koostööprogrammi kohta üks haldav asutus ja piirnevates riikides teavad partnerid ühe ühisavalduse, selle asemel, kui võrrelda seda varasema äh, olukorraga, kus oli vaja kõike dubleerida partnerriikides. loomulikult võimatu on sellise äh, lühikese ettekande raames katalogiseerida kõiki neid äh, arenguid, mis on toimunud, aga meie oleme aru saanud, et äh, just see on olnud sidusrühmade meelest suurim areng arvan ka, et oluline oleks hetkeks mõelda sellele, mida me peame silmas tõhususe või tulemuslikkuse all, et mis asi see on. see tähendab seda, mil määral programmid eh, toodavad mingisuguseid tulemusi ja tulemused on määratletud määrusega kaks kolm kuus murd kaks tuhat neliteist, põhjenduspunktiga kaksteist väljundid, tulemused ja mõjud mis asi on täpselt tulemus, outcome siin, äh, see peaks olema mingisugune kestlik muutus kas sihtrühmades või mingites institutsioonides, mis on Euroopa Liidu poolse rahalise toetuse saajateks. ja väljundid on olulised tulemuste saavutamiseks kui ei ole väljundeid, siis, äh, või kui ei ole ka tulemusi, siis ei ole võimalik rääkida konkreetsetest väljunditest. Äh, nüüd äh, analüüsitöö mõjude suhtes on olnud piiratum, ehk siis me keskendume just tulemustele mitte niivõrd mõjudele ja seda on oluline rõhutada, sellepärast et eri dokumentides räägitakse erinevatest kontseptsioonidest, räägitakse kas mõjudest või tulemustest, väljundist, terminoloogia on erinev, aga minu meelest on oluline selgelt ja süsteemselt määratleda, mis see kontseptsioon siis on, millest me räägime. aga ma arvan, et just tulemused on see, mis lõppastmes loeb nüüd, kui rääkida lisaväärtusest Euroopa Liidu poolse rahastusega piiri, äh, piiriülese koostöö, mm, kui sellel teemal jätkata, siis mm, lisaväärtusest meil paluti keskenduda siin just selle ähm, antud juhul piiriülisele koostööle, ühesõnaga me vaatasime, mis on need tulemused ja mis on lisaväärtus. piiriülese koostöö puhul, kui seda rahastatakse Euroopa Liidu vahas, vahenditest, siis see toob kaasa suhteliselt konkreetseid äh, lisaväärtust, kõige märkimisväärsem neist on ehk rahastus äh, äärepoolsematele piirkondadele, millel ei ole muud äh, juurdepääsu rahastusele see aitab toetada kõrvale jäänud sektoreid, kõrvale jäänud piirkondi, nii palju kui me aru saame, siis ei dubleerita teisi rahastusallikaid, sellepärast et peamised riiklikud programmid keskenduvad eelkõige äh, riiklike institutsioonide võimekuste arendamisele, institutsioonide võimekuse arendamisele. Äh, keskendutakse nii-öelda pehmetele eesmärkidele, näiteks äh, head naaberlikud suhted, mis on loomulikult raskesti mõõdetav ning ühtlasi on see juurdepääsetav partneritele, mille võimekused on madalamad, näiteks kohalikud omavalitsused äärepoolsemates piirkondades, samuti vabaühendused sellistes piirkondades. ja meile öeldi, et IPA üks tegelikult aitas märkimisväärselt nende gruppide võimekusi arendada Euroopa Liidu rahastuse haldamisel. lisaks on see paindlik ja projektid kohandatakse äh, vastavalt kohalikele vajadustele. Neid juhitakse kogukonna tasandil, mis tähendab, et äh, kohalikud tunnevad ennast nii-öelda nende omanikena, aga küll tuvastasime teatud äh, sidususe puudumise riiklike poliitikatega kaugemal kui programmi koostamise faas, faas, mis äh, tekib siis teat-, tekivad teatud küsimused lisaväärtuse suhtes siin küll, aga üldiselt lisaväärtus on märkimisväärne ja see on äh, positiivses koosmõjus ülejäänud Euroopa Liidu poolse rahastusega. nüüd, kui rääkida piiriülese koostöö tulemustest, outcomes, ehk siis mis on faktiliselt selle rahastuse tagajärjel muutunud, selles mõttes, et kuidas äh, inimrühmad omavahel suhtlevad, missugused on nende tulemused märkimisväärne oli lepitus ja selline usalduse loomine nimelt on võimalik üle saada ajaloolistest lahknevustest, pingetest, edasi parem rahvusvaheline koostöö avaliku sektori asutuste vahel nii riiklikul kui kohalikul tasandil. IPA üks, kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist, tõi kokku sidusrühmi mis ähm, muidu ei oleks tavapäraselt koostööd teinud, lisaks aitab see luua ühtset arusaama mm, selle kohta, mis toimub piirialadel, selle kohta ka, mis on probleemid piirialadel, mm, missugused probleemid on keskkonnaga, mis on sotsiaalprobleemid, kultuuripärandi teemad ja nii edasi. küll aga, küll aga piiriülese koostöö hindamine IPA ühe raames ütles väga selgelt, et äh, sellist sisulist infot tulemuste kohta oli tegelikult väga vähe. ja ka meie kogemus oli sarnane, et on palju selliseid näiteid üksikjuhtumite kohta, kus midagi on muutunud jah, aga äh, süsteemselt ei ole seda kuidagi üles tähendatud või analüüsitud. ning äh, eksisteerib selline teatud heade näidete kõlakamber, et neid häid näiteid äh, muudkui tuuakse näiteks, neid nüüd võimenduvad aja jooksul ja see ei tähenda ilmtingimata, et toimunust on olemas terviklik pilt. ma ei ütle nüüd seda, et tulemustega on liialdatud, aga see tervikpilt lihtsalt ei ole kättesaadav. IPA kaks on praegu sellises varajases rakendamise faasis, mis tähendab, et tulemustest ei saa veel praegu rääkida, rohkem tähelepanu pannakse kindlasti eh, tulemuste seirele ja hindamisele, aga tekib küsimus, et kas aruandlus ja analüüs on ka praktikas parem, kas IPA kaks piiriülese koostöö mõõtes on samaväärne IPA ühega, sellele eh, küsimusele vastamiseks ei ole praegu piisavat teavet veel, et missugused on need tulemused siis olnud, mis on täpselt muutunud. edasi, nähtavus oleme analüüsinud erinevaid dokumente, sealhulgas nõukogu järeldusi aastast kaks tuhat viisteist, kus rõhutatakse seda, et oluline on parendada kommunikatsiooni, arusaama, mõistmist selle suhtes, mida kujutab endast Euroopa Liit ja kuidas toimib Euroopa Liidu rahastus kandidaatriikides. Mm, lisaks IPA puhul on ka olemas info- ja kommunikatsiooniprogramm aastateks kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kuusteist ja see programm tegelikult jätkub aastani kaks tuhat kakskümmend. programm keskendub teadlikkuse tõstmisele, teabe jagamisele, aga ka erinevatele tegevustele nähtavuse ja kommunikatsiooni vallas. räägitakse küsitlustest, arvamusküsitlustest äh,, aga mitte eriti suurel määral. me teame ka, et Euroopa Komisjonil on konfidentsiaalne kommunikatsioonistrateegia, mille kohta me ei saa midagi öelda, sest see on kommunik-, konfidentsiaalne teatud põhjustel, millele ka varem juba viitasin. NIR peadirektoraat on öelnud, et eksisteerib ka Euroopa välisteenistuse äh, kommunikatsiooni rakkerühm, kus, kui ma ei eksi, on kolm meeskonnaliiget, praegu varsti tuleb ka neljas juurde ning teame, et neil on DJ Nieriga hea koordineerimine. ning ähm, lisaks oleme rääkinud ka nähtavuse ja kommunikatsiooni nõuetest nende partnerite suhtes, kes eh, programme rakendavad aga see kõik puudutab nähtavust, mitte aga teadlikkuse tõstmist. ning suunistes ähm, öeldakse justkui seda, et nähtavuse ja kommunikatsiooni tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks tuleb pakkuda mingisuguseid tõendeid äh, tegevuste kohta, mis peaks nähtavust suurendama, aga need tõendid ilmtingimata ei ütle, kui tõhusad need tegevused on olnud, vaid need lihtsalt kinnitavad, et midagi on aset leidnud nähtavuse puhul nüüd, kui rääkida edasi mm, sellest, et mm, mis on täpselt toimunud nähtavuse äh, vallas äh, Euroopa Liidu piiriülese koostöö rahastuse puhul, nähtavusega seotud tegevusi on kindlasti palju, sellele pannakse palju rõhku, nagu varemgi öeldud, on erinevaid suuniseid selle kohta ja üldiselt IPA ühega võrreldes on olukord märkimisväärselt parem. me oleme ka kuulnud väga novaatorlikest lähenemistest, näiteks eh, võiks rääkida ümarlaudadest, kuhu on kokku kutsutud piiriäärsetest piirkondadest eh, mm, kokku inimesed, toetuse saajad, kes on siis kutsutud otsustajate juurde arutama oma kogemusi ja see ei ole mitte ainult huvitav viis õppimiseks, vaid ka hea viis nähtavuse tootmiseks. ja on ka teisi sarnaseid häid näiteid. meile öeldi, et äh, komisjoni hinnangul on, äh, et komisjon hindab nähtavust heaks, kui eksisteerivad teatud äh, näitajad, näiteks seda, kui palju on taotle, taotlusi mõne toetuse suhtes, aga siiski see ei ütle midagi nähtavuse kohta äh, laiemalt ja see ei ütle ka, kuidas tajutakse või kuidas mõistetakse Euroopa Liidu poolset rahastust ja Euroopa Liitu kui sellist. lisaks ähm, on väga vähe tehtud süsteemset äh, analüüsitegevust seoses avaliku teadlikkusega. Mm. oleme näiteks küsinud, et kas äh, sidusrühmad saaks meile tuua näiteid mingitest arvamusküsitlustest, meile öeldakse küll, et igas riigis viiakse neid läbi, aga tegelikult ainult ühes riigis, kui me delegatsiooniga rääkisime, suudeti äh, osutada konkreetsele näitele arvamusküsitluse või mingisuguse muu küsitluse kohta, mis keskenduks eelkõige just piiriülese koostöö rahastamisele. ma ei väida seda, et äh, neid küsitlusi ei ole korraldatud, võis ka olla lihtsalt nõnda, et inimesed, kellega me rääkisime, ei teadnud, et nõnda on tehtud. ja muidugi, kui me ei tea neid andmeid, siis on raske mõista, kui tõhus äh, on kommunikatsiooni ja nähtavusalane tegevus seoses teadlikkuse tõstmisega, kui küsimus on selles, et kas inimestel on siis mingisugune õige või vale arusaam sellest, mis toimub. ühtlasi tekkis meil ka küsimus, et kas need tegevused nähtavuse alal ähm, omavad eelkõige mõju nendes piiriäärsetes piirkondades. ja tekib küsimus, et kas äh, ka elanikkond laiemalt on teadlik äh, nendest tegevustest ja tegelikult äh, meie arutelude pinnalt ei saa ilmtingimata väita, et elanikkond laiemalt oleks sellest teadlik. nagu varem öeldud siis IPA ühe piiriülese koostöö hindamise pinnalt sai väita, et tulemusi ei ole reaalselt hinnatud ja tegelikult see on kasutamata võimalus ähm, teadlikkuse tõstmise vallas, sellepärast et kui väga konkreetselt on võimalik välja tuua äh, seda, mis on rahastuse tagajärjel muutunud, siis see on väga hea argument see on märksa parem argument kui mingid kirjeldused üksikjuhtumitest, mis kõlavad nende inimeste suust, kes on justkui osa süsteemist. tegemist oleks ähm, süsteemse uuringuga, mis on natuke mõjukam kui lihtsalt äh, mingisuguste üksikjuhtumite kui näidete korrutamine. ehk siis kokkuvõtteks kokkuvõtteks ütleksime, et vajalik on mõjude ja tulemuste hindamise parandamine. ma saan aru, et mõju hindamine on äh, kõikide institutsioonide jaoks raske, aga tulemuste hindamine peaks kindlasti parem olema. Äh, on võimalik näha, et komisjon liigub selles valdkonnas õiges suunas, kui rääkida tulemustest. ma tean ka, et komisjon on käivitamas äh, hanget seoses äh, uute piirkondadega, kandidaatriikidega äh, ja sellega, millest ma rääkisin, aga igatahes ma leian, et vaja on süsteemsemat analüüsi tulemuste suhtes. tõesti, vaja on äh, paremini aru saada sellest, kuidas inimesed tajuvad süsteemide toimimist, institutsioonide toimimist. ja see ei puuduta ainult piiriülest koostööd, vaid eh, IPA rahastust laiemalt. ning ehk võiks natuke vähem sõltuda üksikjuhtumitest kui näidetest, sest üksikjuhtumid ei pruugi ilmtingimata ilmestada seda, kuidas avalikkus ja elanikkond laiemalt tajuvad seda, mida teeb Euroopa Liidu poolne rahastus. ühtlasi ma leian, et rohkem rõhu pea, rõhku peaks panema mm, kriitilisele õppimisele. rohkem on räägitud mm, vastutusest tagamata seda, et midagi ka faktiliselt kogemusest õpitakse. ma ütleksin isegi, et vastutus ilma võimaluseta õppida kujutab endast tegelikult piiratud vastutust, sellepärast et kui öelda, et jah, et nii palju inimesi käis koolitusel ja tehti siin ja seal nii mitu tegevust, aga selle pinnalt ei ole võimalik väita, mis on täpselt muutunud, siis äh, on ilmselt mingisugune puudujääk. ehk siis ma leian, et äh, süsteemsemalt on vaja analüüsida avalikkuse teadlikkust ja arusaamu ning ehkki menetlusi on muutunud, on muudetud lihtsamaks, siis tagasisidest saime aru, et soovitav oleks siiski see, kui haldus protseduurid muutuksid toetuse saajate jaoks veel lihtsamaks, nii suurel määral kui võimalik, võttes arvesse kehtivaid õigusakte. aga ma rõhutaksin ka seda, et on palju tõendeid selle kohta, et komisjon on liikumas õiges suunas, aga ei ole võimalik väita, kuidas see praktikas lõpeb, sellepärast et nagu öeldud, IPA kaks on alles varajases rakendamise faasis. ning seetõttu me ei ootaks veel, et tulemuste kohta on praegu väga palju tõendeid. aga nii palju siis praegu minu poolt, ütleb härra Akkermann ja töö eh, sellel, selles vallas veel käib ja on võimalik, et lõpptulemused veel muutuvad. peadirektoraadi eh, IPA koordinaat-, koordinaatorite poolt Andrei Liss, palun Uh, thank you very much, very much, Mrs Chair. suur tänu, proua esimees. Uh, suur tänu ka parlamendisaadikutele. kõigepealt tervitan teid uh, proua Carrera eest, kes soovis küll väga täna siin olla, kuid kahjuks tal ei õnnestunud siia tulla ja ta palus minul ennast esindada Äh, üritan teha lühidalt, äh, suur tänu kõikide nende ülevaadete eest, mis teeb ka minu edasise ettekande palju lihtsamaks. Läheksin nüüd äh, tagasi riigipõhiste programmide ja mitmeid riike hõlmavate programmide vaheliste erinevuste juurde ma väga palju riigipõhiste programmide kohta ei räägiks, sest enamik äh, inimesi siin juba äh, teavad selle kohta üht-teist, kuid mitmetele riikidele suunatud programmid, äh, programme hallatakse Brüsselis. mitmetel, mitmele riigile suunatud programme kasutatakse prioriteetsetes sektorites tegutsemiseks. ja see põhineb struktureeritud dialoogil. sellel on suur äh, omaosalusdimensioon, sest me palume ka riikidel ise ennast nendeks programmideks ette valmistada ja ettepanekud peavad äh, olema kooskõlas äh, strateegilistes dokumentides toodud äh, prioriteetsete valdkondadega. Need peavad ka tugevdama õigusriigi põhimõtteid, äh, toetama inimõigusi, avalikku haldust ja parandama ka konkurentsivõimet ähm, piirkondlik koostöö on praeguse laienemisperioodi seisukohalt väga oluline. Need programmid on loodud, äh, riiklikke programme täiendame ja ja siin äh, tegeleme nendega ainult siis, kui seda on vaja näiteks äh, piiriülese koostöö jaoks või erinevate lähenemiste äh, ühtlustamiseks või äh, piirkondliku taristu rahastamiseks ja samuti ka äh, riikide ja mit-, ühe, ühte ja mit-, mitut riiki hõlmavate programmide ühtlustamiseks. Äh, meil on kontaktisikud riikides, kes tegelevad IBA-ga sekkume mitme riigi programmidesse neljas valdkonnas, esiteks, esiteks pakume horisontaalset abi sektorite poliitika ja reformide läbiviimiseks. me peame pakkuma riikidele nõu teatud probleemidega toimetulekuks, näiteks seadusloome, statistika ja nii edasi. peame aitama ka riiklike poliitikate äh, koostamise juures. samade teenusepakkujatega töötamine võimaldab kokkuhoidu ja me saame teha koostööd selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu OECD, Maailmapank. ja seda kõike kasutame horisontaalseteks tegevusteks, näiteks erinevate programmide toetamiseks ka kodanikuühiskonna ja meedia toetamist äh, korraldame tsentraalselt äh, Euroopa Liidu delegatsioonide kaudu ja tagame, et äh, meediale ja kodanikuühiskonnale jagatakse võrdselt tähelepanu. teiseks tegeleme struktuuride ja võrgustikega, neid on palju, kuid põhiliselt puudutab see valdkond heade tavade jagamist riikide vahel see puudutab äh, poliitilist äh, koostööd. me toetame ka avaliku sektori alaste teadmiste vahetamist, äh, õigusriigi põhimõtete arendamist, näiteks prokuratuuride võrgustik mis võimaldab prokuratuuridel võidelda organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubandusega mingis piirkonnas, transport, keskkond ja nii edasi. ma saan teile nende programmide kohta väga palju infot jagada, kui soovite piirkondlikul tasandil ähm, puutuvad riigid kokku väga suurte ühenduvusega seotud probleemidega. Lääne-Balkanites äh, on see kulukam kui mujal ja siin on vaja palju koordineerimist. meil on vaja äh, piirkondlikesse projektidesse rohkem investeerida Äh, ka sellistesse projektidesse, mis puudutavad äh, keskkonnakaitset ja kliimamuutuste vastu võitlemist. Äh, teile räägiti investeerimisest, Euroopa Liidu eelarve rahastamise allikatest. EBRD on osa sellest, see <clears throat> toetab ka liikmesriikide arengut. suurem osa liikmesriike osaleb selles platvormis. see aitab äh, liikmesriikidel toetust ja laenusid saada. meil on ka palju sihtotstarbelisi fonde, näiteks äh, keskkonnakaitse jaoks, ettevõtluse arendamiseks, samuti ka väikeste äh, ettevõtete toetamiseks. kas seda oleme Lääne-Balkani riikides alustanud? ja samuti toimub äh, territoriaalne koostöö põhiliselt piiriüleste, piiriülese koostööprogrammide kaudu ja see soodus-, tugevdab äh, koostööd Euroopa Liidu liikmesriikide ja selle regiooni äh, riikide vahel ning nende riik, piirkonna riikide vahel omavahel. Äh, see kõik soodustab heanaaberlikke suhteid kõiki neid programme me selleks ka kasutame. ma annan teile veel mõned näited selle kohta, mis on meie jaoks äh, väga oluline ähm, justiitssüsteemi arendamine, kodanikuühiskonna toetamine ka näiteks rahvusvaheliste äh, kriminaalkohtute kasutamine Äh, samuti majutuste pakkumise programmid, majandusprogramm, majandusreformide programmid. me soovime toetada kohaliku tasandi reforme, mis omakorda toetavad riikliku tasandi programme. me koostame ka erinevaid programme näiteks äh, transpordivõrgustiku või energeetikasektori toetamiseks Äh, mis põhinevad äh, riikidevahelistel lepingutel, toetame ka investeeringuid, oleme investeerinud seitsesada miljonit äh, eurot piiriülene koostöö puudutab kõiki neid aspekte, see on projektipõhine oleme selle perioodi jooksul investeerinud kaheksakümmend kolm miljonit eurot, eelmise perioodi jooksul kuuskümmend üheksa miljonit. väga raske on äh, nende programmide tulemusi mõõta, kuid oluline äh, on näha seda, mida praegused hindamised on juba näidanud äh, nendele programm, nendele programmidele on väga positiivselt vastatud, kohalikud omavalitsused on aktiivselt äh, fondide kasutamist taotlenud, suurem osa kohalikke omavalitsusi on äh, loonud äh, Euroopa Liidu rahade kasutamiseks eraldi osakonnad ja ilmselgelt on siin äh, ja ilmselgelt piiriülest koostööd ilma Euroopa Liidu rahastamiseta ei toimuks. Äh, nende programmide kaudu luuakse piiriüleseid ühendusi mitte ainult äh, inimeste vahel ja ka kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, vaid ka kodanikuühiskonna ja kohalike omavalitsuste vahel ja ka selle kohta võin teile näiteid tuua, sest äh, on äh, läbi viidud palju programme, mis puudutavad keskkonda, kultuuripärandit, näiteks kultuurivõrgustike algatus. Äh, viimasel perioodil oli meil programme, mis äh, kasvat-, aitasid tak-, aitasid säilitada kultuuripärandi väärtust turismi, riikidevahelised turismiprojektid võib-olla Kosovo and this is one of the most tegemist on äh, ühe parima viisiga selleks, et näha selle piirkonna meeldivat lootust ja rahalisi vahendeid on kaasatud sinna veelgi. kokkuvõtteks, kõige tõhusam ja kõige rohkem lisaväärtust toov Ehm, tekib küsimus, et kas need on ühele riigile või mitmele riigile suunatud programmid ja sellele konkreetset vastust tegelikult ei ole, sellepärast et nende eesmärgid on erinevad. mitut riiki hõlmavad programmid mõjutasid rohkem piiriülest koostööd, aga riigile suunatud äh, programmid tõid kaasa riigi tasandi muudatusi mitut riiki hõlmavad programmid võivad olla paindlikumad, äh, kiiremad, sellepärast et programmeerimine toimub Brüsselis, ehk siis äh, viivitused on väiksemad, aga riigi tasandi programmidel on teistsugused nõudmised, mis tähendab seda, et äh, tuleb luua kohalikul tasandil keerukamaid struktuure nii seireks, rakendamiseks, disainiks ning ka konsensuse loomine programmide suhtes vajab täiendavat aega nendes riikides, aga nüüd see kõige tähtsam vastus, mille ma saan anda, on see, et äh, kõik peab vastastikuselt üksteist täiendama, tuleb kaasata sidusrühmi ja seda me proovime ka teha, mitte ainult rahaliste vahendite kasutamisel, vaid ähm, seda kõike tuleb siduda ka poliitilise dialoogiga, mis toimub nende riikidega ähm, nii liikmesriigi kui ka piirkondlikul tasandil, aitäh! aitäh! ma ei saa teid veel minema lasta sest meie tänane istung on korraldatud just selleks, miks saada teada, miks on nii vähe koostööd Balkani riikide vahel, miks ei ole ühist majandusruumi, miks ei, ei tehta üheskoos asju, asju, mis selgelt tooksid kasu äh, kõigile osalejatele riikidele ning toodaksid majanduskasvu. nii et te, te rääkisite nendest põhjustest. et rahad, mis on, mida on võimalik kasutada, on suhteliselt väik-, väikesed, aga kui, aga kui nüüd seda piiriülest koostööd tehtaks, mis oleks sellest võimalik võita, eeldades, et eh, inimesed suudavad seda teha? sest eh, tegelikult oldi ühises riigis mitte väga kaua aega tagasi, et miks nii vähe raha selleks eraldatakse, kes selle eest vastutab ning eh, miks komisjon ei ürita panustada rohkem ühise majandusruumi loomisesse ning viisavaba reisimisse ja kauba ning kaubaringuse lihtsustamisse. sest sisuliselt peaksid seal toimuma samad asjad, mis pärast Euroopa Liidus toimuma hakkavad. palun. Yes, thank you very much for the question. On the CBC proper jah, Äh, aitäh selle küsimuse eest, piiriülese koostööprogrammide puhul algselt ei olnud mingisugust struktuuri nendes riikides, kus me selle protsessi käima panime, äh, samamoodi nagu ka oli Euroopa Liidu liikmesriikide puhul, vaja on haldavat asutust, on vaja ühiseid tehnilisi sekretäriaati, on vaja inimesi koolitada nende struktuuride kasutamiseks ja seda me tegime ka IPA ühe pilootfaasis ja tahame seda IPA kahes laiendada. nüüd rahalisi vahendeid on rohkem, minu kolleeg TG Regiost räägib ka sellest, ette on nähtud kaheksakümmend kolm miljonit eurot IPA-s, ähm, nüüd on vahendeid ka rohkem IPA riikide jaoks ja ka piirnevate Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks. nüüd, kui rääkida mm, tegevusest piirkonna sees, siis te rääkisite piirkondlikust majandusalast, jah, me teadvustame ka selle tähtsust ja saame aru, kui oluline on see piirkondliku koostöökeskuse mõttes, mis on tõesti haaranud juhtrolli seoses inimeste liikumisega, kaubanduse võimaldamisega, digitaliseerimisega, seoses kõikide meetmetega, mis võimaldab transiiti näiteks piiri formaalsused, tolliformaalsused ja kõik muu. Need on meie tegevuse põhielemendid, me lisaks analüüsime ka iga riigi majandusreformi programme ja vaatame, kas see, millest räägitakse riigi tasandil, leiab ka aset kohalikul tasandil. ainuüksi see fakt, et see protsess on alanud, näitab, et Äh, kaubandus on riikide vahel suurenenud, ma ei ütle igaks juhuks seda arvu teile välja, aga statistikast on võimalik äh, näha, et piirkonnasisene kaubandus on elavnenud. Serbia peaminister näiteks ütles eile, et Bosnia ja Hertsegoviinaga kaubandus on nüüd neile tähtsamaks või suurema osakaaluga muut-, äh, kui kaubandus Hiinaga või kellegi teisega ja me tahame selliseid arenguid edasigi näha. härra Paluduras Kreeka parlamendist, palun. Ah, that's right. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να επισημάνω με την ιδιότητά μου... Aitäh! Tahaksin täpsustada. Olen Kreeka parlamendi majandusasjade alatise komisjoni esimees ning seoses täna arutusel olevate küsimustega on meil selge seisukoht, mille oleme ka väljendanud. toetame piiriülest koostööd kogu Balkani piirkonnas, muuhulgas ka rahade planeerimist ning koostööd Euroopa rahade kasutamisel. meil on olnud võimalus arutada seda küsimust muuhulgas ka regionaalsel konverentsil, milles, millel osalesime parlamendi esindusena ning lisaks ka algatuse raames, mis puudutab Joonia ja Aadria merd laiemalt ning ka Musta mere koostööriike. on selge, et et selle tegevuse tõhusus looks soodsa pinnase regionaalseks koostööks. samaks on selleks vaja ületada mitmed takistused, muuhulgas viivitused, mis on seotud laiemate probleemidega äh, Balkanil. Balkani piirkonnas on meil vaja suuri projekte. jah, ma usun, et mõned nendest on juba tuult tiibadesse saamas, näiteks teedevõrgu ajakohastamine Balkanil ning äh, seosed Via Ignatiaga Kreekas. teised, on teisigi olulisi küsimusi loomulikult, aga meil tuleks äh, arvesse võtta täiendavaid faktoreid. et tõenäoliselt neid, mis on seotud komisjoni tööga. näiteks äh, näiteks ühendused Türgi, äh, Kreeka, Bulgaaria ja nüüd see Põhja-Makedooniaga. kui need oleksid olemas, siis tekiks soodne keskkond maapiirkondade arendamiseks. Lääne-Balkan vajab seetõttu erilist lähenemist ühtekuuluvuse plaanis ning arenguprotsesside plaanis ning Kreeka on valmis osalema niisugustes projektides. Lääne-Balkani areng on, oli meie riigi äh, pool Thessalonikis korraldatud eelmisel kevadel konverentsi teemaks. ning tippkohtumisel Bulgaaria, Kreeka, Rumeenia vahel Kreeka peaminister osales, see kohtumine toimus eile ning äh, tegemist oli esimese korraga, kui Kreeka kutsuti ja, ja astus äh, väga olulise organisatsiooni liikmeks Balkani seisukohast ning ma räägin siin Berliini protsessist. Euroopa programmid Lääne-Balkani arendamiseks, äh, ma mõtlen võiksid hõlmata ka Serbia ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia, nüüd see Põhja-Makedoonia. oluline on, et me teeksime koostööd arengueesmärkide saavutamise nimel, mis mitte ainult ei paranda meie kodanike elujärge, vaid aitavad saavutada ka ühtekuuluvuseesmärke ja realiseerida projekte, mida meil on väga vaja. see tundub olevat ka suund, millele mida üritatakse järgida ajaloolise lepinguga, ähm, mis, mille Kreeka hiljuti sõlmis ja mis mõjutab ka Albaaniat. sest mõjutab piiritaristut ning ettevõtlust. daamid ja härrad, Kreeka on arengu, õitsengu ja heaolu ankur Balkani piirkonnas. paraku on meie piirkonnal väga kurb ajalugu. esimene maailmasõda sai alguse just Balkanist, Balkani riikidest. ärgem unustagem ka rahvuslust, selle negatiivseid ilminguid ning populismi. Euroopa Liit ei tohiks äh, käituda niisuguse raamatupidajana selles, mis puudutab Balkani toetamist, Balkani riikide toetamist me peaksime nägema üldisemat pilti, ajaloolist pilti. pilti, mis paraneb. ning äh, me peaksime andma oma panuse selle suundumuse realiseerumisse. arengufond, arengufondid, millest kolleegid rääkisid, energeetika valdkonnas, digitaal äh,, halduse valdkonnas ja nii edasi peavad olema suunatud nii konkreetsetele riikidele kui ka regioonile tervikuna, näiteks kaubandus- ja tööstuskoda. Need peaksid osalema selles liikumises, samuti ka ja mis, mis saab kohalikest omavalitsustest ja, ja regionaalsetest omavalitsustest Prespesi lepe, Prespes on väga ilus äh, paik meie regioonis, kus toimus Kreeka peaministri Aleksis Tsiprasega kohtumine härra Zaefiga, äh, endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia peaministriga, on väga ilus koht. ja seal me rääkisime äh, ülikoolidest, seal räägiti ülikoolidest, innovatsioonist, aga ei tohiks silmist lasta ka rände ja pagulaste küsimusi ning äh, nendega tuleks hakata tegelema aktiivselt. Põhja-Kreeka võiks olla arengumootor ning äh, Euroopa Liit ei peaks meid süüdistama mahajäämuses, Euroopa Liit peaks pigem meid aitama nägema positiivset. proua esimees, väga tore on, kui inimesed üksteisega tutvuvad, aga sellest ei piisa. Euroopa Liit ei tohiks süüdistada Kreekat äh, viivitamises ja peaks näitama üles rohkem entusiasmi sest kui me jätame tühimiku või lünga Lääne-Balkanisse, siis äh, hõivavad selle ruttu teised riigid. me ei tohi siin endale illusioone luua. Berliini protsessi raames äh, toimus eile Londonis kohtumine ja proua Mogherini ütles, et Prespessi lepe Kreeka äh, ja Põhja-Makedoonia vahel on inspiratsiooniks Euroopale, aga seda tuleb toetada, aitäh! aitäh! me üritame kõike seda arvestada, aga meie oleme siin pelgalt eelarve kontrolli volitust teostavad äh, parlamendiliikmed, aga tänan teid selle sõnavõtu eest. kolleeg Peeter Välisasjade komisjonist. aga me võime siis või loomulikult te, te saate ja meie saame ju ikkagi positiivselt asjadele vaadata ja positiivse kirjelduse pakkuda. ja loomulikult seda me kavatsemegi. kolleeg Peeterle, palun. aitäh. räägin sloveeni keeles. hiljuti olen panustanud oluliselt töösse Lääne-Balkani suunal Lääne-Balkani riikidega, seetõttu on mul suur heameel, et täna on korraldatud niisugune kuulamine ning arutatakse IPA-d, mis on kõige olulisem rahastamisvahend riikide Euroopa suunal edasiviimiseks selles regioonis. ma ei hakka rääkima üksikasjadest, tahaksin pakkuda teile mõned põhimõttelised ja üldised märkused me ei peaks siin rääkima kuludest, me peaks mõtlema investeeringutele tulevikku pigem, kui me räägime nendest rahastutest. me peaksime mõtlema strateegilistele investeeringutele nendest fondidest ning eelkõneleja Kreekast juba rõhutas seda aspekti. kui me soovime tugevdada vastastikust mõistmist ja usaldust on meil vaja häid tulemusi ja läbipaistvust. mõlemad on äärmiselt olulised selleks, et rakendada, et, et riike selles regioonis Euroopale lähemale tuua. mis puudutab üksikasju, siis tervitan ettekannet, mida ühte ettekannet, milles rõhutati, et haldusmenetlusi tuleks lihtsustada. ma olen sellega igati päri, aga see kehtib ka Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes. kui meil õnnestub lihtsustada haldusmenetlusi, siis ei kahjusta see meie püüdlusi suurema läbipaistvuse poole. ning äh, viimaseks, kuigi see ei ole vähim oluline, ma ei taha kõlada õpetajana ega kellelegi loengut lugeda, ent äh, lubage mul öelda, et Lääne-Balkani riigid, kandidaatriigid, ei räägi läbi ainult Brüsseliga, vaid nad peavad veenma lisaks konkreetseid Euroopa Liidu liikmesriike, kellel on mm, vahel vägagi konkreetsed seisukohad üksikküsimustes. minu kogemus näitab, et kõik tervitavad eh, ja on päri projektidega, mis eh, tõstavad esile koostööd riikide vahel, riikide sees, kandidaatriikide, Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. niisuguse koostöö tulemusi tulemuste üle rõõmustatakse alati, sellepärast et teatakse, et see regioon on pikalt olnud lõhestatud ajalooliselt. minu siiras soov on, et me saaksime kõik anda panuse sellesse, et raha kasutatakse nende riikide Euroopa suunale lähemale toomiseks, aitäh! Te palusite veel kord sõna? palun Thank you very much, madam chair uh,. I would like. Uh, suur tänu, proua esimees. ma sooviksin tänada härra Akkamani oma suurepärase esitluse eest. samuti soovin tänada ka härra Peterle julgustavate sõnade eest Lääne-Balkani riikide kohta. minu märkus, minu sõnavõtt äh, keskendub äh, tulemuste ja väljundite nähtavusele ja saan selle kohta öelda kahte asja. esiteks leian, et et enda riigist rääkides, kui meil on võimalik äh, äh rakendada ähm, Põhja-Makedoonia ja Bulgaaria vahel see, see sõlmitud lepingud heanaaberlike suhete arendamiseks, siis äh, oleme juba väga palju nähtavuse osas ära teha, kui me suudame äh, seda seostada ka äh, Kreekaga sõlmitud ajaloolise lepinguga ja piiriülese koostööga, siis oleme saavutanud tõesti suurepäraseid asju nagu öeldud, siis kaheksakümmend kolm miljonit ei ole kindlasti piisavalt suur summa, kuid kui piiriülest koostööd saab kas või ühe protsendi ulatuses ähm, äh, kasutada minu riigi ning Bulgaaria ja Kreeka äh, vahelise koostöö äh, soodustamiseks, siis on see juba suur samm edasi teisest küljest sooviksin mainida ka midagi muud, mis äh, paneb rohkemgi muretsema. selleks, et äh, Euroopa Liidu rahad oleksid Lääne-Balkani riikides nähtavad, et nende äh, tulemused ja väljundid oleksid nähtavad, mida iganes see ka siis ei tähendaks. ma arvan, et me, me peame kõik koos selleks väga hoolikalt ja väga kiiresti tööd tegema sest äh, teised riigid, mm, rääkides siin idapoolsetest riikidest või Lähis-Ida riikidest, need riigid äh, tegutsevad kiiremini kui teie, kiiremini kui meie. ja mulle tundub, et juba Jugoslaavia lagunemisest alates on nemad äh, olnud edukamad kui meie valitsusväliseid organisatsioone on minu riigis enam kui kakskümmend viis aastat toetud ja just need valitsusvälised organisatsioonid, neid rahastavad äh, Lähis-Ida riigid või idapoolsed riigid, näiteks äh, me võime rääkida Venemaast siin või muudest riikidest, ja ma pean mainima, et need äh, väli-, valitsusvälised organisatsioonid on pal-, Lääne-Balkani riikides edukamad kui Euroopa Liidu rahad kui me räägime kõikide nende rahaliste vahendite rakendamisest või mis tahes muudel teemadel, peame me tegutsema väga põhjalikult ja väga kiiresti selleks, et need raskused ületada ja suurendada Euroopa Liidu äh, rahaliste toetuste nähtavust Lääne-Balkani riikides. ma loodan, et ma suutsin ennast arusaadavaks teha ähm, nagu minu Kreeka kolleeg ütles, siis peame tegutsema väga kiiresti ja olen täiesti nõus sellega, et äh, me soovime liiku-, liituda Euroopa Liiduga nii kiiresti kui vähegi võimalik. hoolim-, ma, me teame, et äh, me peame teatud kriteeriumid täitma ja siis saame liituda selle perekonnaga, selle liiduga. Äh, me peame veel rohkem äh, üksteist survestama, sest me oleme peaaegu juba kohale jõudnud, aitäh! suur tänu, härra Mateljan Horvaatiast! aitäh! kell kaheksa tuleb, ähm, tuleb matš, kes poliitikud ei ole, vaid, vaid sportlased, need teavad, kui olulised, kui oluline see on. kui me räägime IPA-st on see väga oluline vahend selleks, et teavitada kodanikke eh, Euroopa Liitu kuulumise eelistest ning eh, seetõttu ma arvangi, et koostöö, regionaalne koostööprogramm peaks keskenduma koostööle kandidaatriikide ja liikmesriikide vahel. millest me siin räägime? tegemist on väikeste projektidega Mm, põhiliselt just taristuprojektidega, mis on ähm, väga nähtavad. ja need projektid on nähtavad eelkõige just kohalikul tasandil. kui Horvaatia oli kandidaatriik, siis oli meil su-, suurepäraseid näiteid koostööst Sloveenia, Sloveeniaga. ja samuti oli terve rida ühisprojekte äh, piirialadel see võimaldas meil saada parema ettekujutuse Euroopa Liidu toimimisest ning äh, parandada läbipaistvust ja tõhustada võitlust korruptsiooniga. on väga laialt tuntud menetlus ja, ja keeruline menetlus, mis aga võimaldas meil saavutada selle, et kohalikud omavalitsused äh, hakkaksid oma tööd tõsisemalt võtma, parandaksid investeeringuid ja vähendaksid korruptsiooni just kohalikul tasandil. kui me räägime mm, regioonidevahelistest projektidest Balkanil, siis äh, väga oluline on siin heanaaberlikud suhted. meil tuleb äh, ületada minevikuhaavad konkreetsed projektid, alt üles projektid, kodanike poolt algatatud projektid aitaksid parandada inimeste elukvaliteeti linnades ja külades ning selliselt saaksid inimesed läbi oma omavalitsuse eh, ja omavalitsuste vaheliste suhete edendada heanaaberlikke suhteid. edasi, tehnilise abi programmid. Lääne-Balkani riigid omavad näiteks Horvaatia eh, märkimisväärset eh, võimekust eri põhjustel võrreldavalt teiste riikidega. me mõistame ise väga hästi, et meil ei ole vaja õppida võõrkeelt selleks, et mingeid testimisprogramme äh, rakendada. meil on sama piirkond, sarnased probleemid ja sarnased lahendused neile probleemidele. ent selles, mis puudutab nende programmide haldamist, me ei suuda seda kõike ise kogu aeg teha, meil on küll kogemused äh, programmide haldamisega. aga kandidaatriigile on siin oluline see, et äh, kandidaatriikidel on tehnilise abi programmid eriti olulised. aitäh nende märkuste eest, see tagasiside on väga oluline. kõikidel asjadel on oma, oma eelised, oma puudused. proua Angelova Bulgaariast, palun. Thank you, madam chair um.... aitäh, proua esimees suur tänu, proua esimees äh, ja suur tänu tänase kohtumise korraldamise eest, see on väga oluline. Äh, kõigepealt sooviksin öelda, et äh, minu arvates on võimalik Lääne-Balkani regioone sotsiaalselt ja majanduslikult Euroopa Liiduga ähm, paremini integreerida ainult siis, kui meil on äh, rohkem ühtsust. Lääne-Balkani riikides investeerimine on investeerimine Euroopasse. ma jätkaksin äh, bulgaaria keeles, kui see on võimalik, ütleb kõneleja. Bulgaaria jaoks on väga oluline osalemine piiriülese koostöö programmides. Need programmid annavad meile võimaluse luua stabiilseid ja pikaajalisi partnerlussuhteid Lääne-Balkani teiste riikidega. ning nendes programmides keskendub Bulgaaria eelkõige eh, jõupingutustele ühiste probleemide lahendamiseks, eh, selleks et valmistada kandidaatriiki ette ühinemiseks Euroopa Liiduga territoriaalne koostöö ja selle eh, peamised eh, koostisosad aitavad kandidaatriike, valmistavad neid kandidaatriike ette ühinemiseks Euroopa Liiduga ja tagavad paremad ühendused, sest ühendused on äärmiselt olulised riikide vahel. selleks, et parandada regionaalset koostööd, mis omakorda hõlbustaks ja aitaks kaasa inimeste ja kaupade vabale liikumisele ning samuti parandaks keskkonna olukorda. teeme tihedat koostööd regiooni riikidega, muuhulgas ka teiste mehhanismide raames, otsides sünergiaid hea näide on Euroopa Liidu makrostrateegia Danu-, Donau piirkonnas. selle makrostrateegia e-, peamine eesmärk on piirkonna lõimimine ning see strateegia hõlmab neliteist riigi, millest kolm on Lääne-Balkani riigid. ühinemisprotsessist siiani õpitu näitab, et väga oluline on keskenduda just sellele ajale, mis jääb ühinemise vahetusse ajalisse äh, ümbrusse. IBA äh, uues äh, CFP-s näeb ette rahastusega pärast ühinemist. selleks, et ühinemine oleks edukas, peab äh, ühinemisega seotud mõjudest kandidaatriiki teavitama võimalikult põhjalikult ning see ülesanne on, see ülesanne on ka vastavate riikide valitsustel, kes peavad paremini selgitama oma strateegilisi ühinemise eesmärke. tahaksin rõhutada, et selleks, et tagada parem territoriaalne lõimumine ja parem Euroopa väljavaade Balk-, Lääne-Balkani riikidele, tuleks jätkuvalt kasutada erimehhanisme ja vahendeid, toetamaks head regioon, piirkondlikku koostööd. nii Euroopa Liidu strateegia raames kui ühtekuuluvuspoliitika raames, mille eesmärgiks on vähendada lõhesid eri regioonide vahel, aitäh! tänan eh, selle eh, seisukoha eest ühest viimastest ühinemisriikidest ning proua, ühinenud riikidest ning proua komitee. Thank you uh, Gordana Chomic, Deputy Speaker, National Assembly of Serbia, and as brief as any parliamentarian um,. suur tänu uh,. üritan olla nii, üritan teha nii lühidalt, kui üks parlamendiliige seda üldse saab teha uh,. kuidas äh, leida parim lahendus küsimusele, mis täna siin õhus ripub? kuidas kas Euroopa rahad toovad tulemusi meie maksumaksjatele, kas see on võimalik, ma ei tea. kui äh, vaadata ähm, kontrollimehhanisme Serbias, mis on äsja äh, asutatud, siis meil on mm, võimalus kontrollida Euroopa rahade, Euroopa Liidu rahade äh, kasutamist. Euroop-, strateeg-, Serbia poliitikas äh, lähenetakse strateegiliselt äh, väga, ajalooliselt väga äh, keeruliste probleemide lahendamiseks meie piirkonnas. küsimus seisneb aga selles, miks toimub nii vähe koostööd, kui Euroopa fondid annavad meile selleks raha. miks ei loo see raha äh, rohkem koostööd. ma ise elan selles piirkonnas ja mulle meeldib see väga ja ma tõesti ei tea, miks see küll juhtub. aga minu arvamus on, et äh, me kõhkleme äh, oma tuleviku ja oma piirkonna eest vastutama hakkamise e-, ees me loodame, et Euroopa Liit tuleb ja hakkab meile oma lahendusi välja pakkuma, sellepärast et me äh, kipume äh, teile äh, kärbsid pähe ajama ja öelma, ütlema, et te olete ilusamad ja targemad kui meie. selleks, et võtta vastutus oma piirkonna käekäigu eest, peame me tegelema paljude probleemidega, mis äh, peegeldavad ka teie nüüd väga targalt esitatud küsimust, miks on nii vähe koostööd, kui Euroopa maksumaksjad on valmis jagama meie piirkonnaga niivõrd palju raha selleks, et äh, koostööd edendada, et tehnilist abi anda, et äh, arendada taristut, äh, koole, haridust, tervishoidu selle vastuse teine külg on see, et meie koos ei ole suutnud ise vastata, kas see, see kõik päriselt toimub, kas asjad äh, paranevad, kas äh, piirkondlik koostöö paraneb, kas toimub kontroll äh, nii Euroopa rahade kui ka siseriiklike rahade üle. kui jah, siis miks seda näha ei ole me võime küll äh, viia uurimisi läbi, küsitlusi läbi, kui, ja inimesed arvavad, et äh, Venemaa on see, kes investeerib, kuid tegelikult ei investeeri Venemaa sentigi Serbiasse, kuid üleüldine arusaam on selline. samas see raha, mida meile eraldatakse, seda kulutatakse hästi ja hallatakse hästi. ma ei räägi siin sellest, et siin-seal küll äh, rahasid väärkasutatakse äh, Äh, see on, me, me kõik teame, et seda toimub. minu põhiline mure seisneb selles, miks me ei ole mm, piisavalt julged, et äh, võtta vastutus selle eest, mis meie piirkonnas toimub, miks meil on vaja oma kohtumistel vahendajaid. olgu see, olgu nendeks siis näiteks Euroopa Liidu partnerid, kes soovivad meiega oma teadmisi jagada, kes soovivad meid tõepoolest aidata selleks, et me saaksime aega kokku hoida ja areneda kiiremini, kui me seda teeksime tõenäoliselt ilma Euroopa Liidu toetuseta. ma jään alati uskuma Euroopa äh, idee ilusa ja sellesse ideaali ja ma loodan, et äh, Euroopa inimesed äh, kõik äh, hoiavad seda koos minuga meeles. tegemist on rahuprojektiga. meie piirkond on teie edulugu. see ei juhtuks ilma euroopalike väärtusteta, millest kunagi unistasid kahekümnenda sajandi keskel selle liidu asutajad seda on väga selgelt näha meie, äh, meie piirkonnas. ma näen seost selle vahel, kuidas äh, regiooni tulevaid äh, rahasid rakendada kõige suurema mõju saavutamiseks ja selle vahel, kuidas teie Euroopas kes kunagi nägid vaeva liikmeks saamise nimel, teie ähm, andsite oma maksumaksjate raha meile ja me, see mõjus meie piirkonnale väga hästi. soovisin neid mõtteid äh, teiega jagada ja loodan, et meie piirkond saab hakata Euroopale äh, omakorda tasuma kõik, kogu selle toetuse eest ja tõestama, et et meie, meie piirkonda investeerimine, meisse uskumine tasub ennast ära, et me saame ka ühiselt tulevikku liikuda, millal iganes see tulevik ka kohale jõuab, aitäh! suur tänu! mul on veel üks sõnasoov ja siis annaksin äh, regionaalküsimuste peadirektoraadile sõna veel, sellepärast et põhimõtteliselt on tõlkidel streik, see tähendab, et äh, täpselt kell kaheksateist kolmkümmend lasevad nad relvad käest ning äh, ma küsin nüüd, kes teist saaks jätkata inglise keeles, äh, kes ei mõista inglise keelt, küsime niimoodi. küsib esimees eesti, inglise keeles. kes ei mõista inglise keelt, kõik mõistavad inglise keelt. suurepärane, et siis me jätkame inglise keeles aga nüüd ongi, annaksingi sõna härra Vukitšile Montenegrost. You can still speak in your language, but praegu on veel võimalik emakeeles sõna võtta, aga pärast kaheksateist kolmekümmet tõlgid lahkuvad. E. aitäh. ma ei pea tõenäoliselt esitlema riiki, millest ma tulen, aga te olete päri minuga ja kindlasti on ka minu äh, sõbrad ja kolleegid regioonist minuga päri. et Montenegro on väga eriline riik mitmes plaanis äh, lääneriikide hulgas ka Jugoslaavia ajal oli meil äh, mitmes mõttes, olime mitmes mõttes eripärased. territoriaalses plaanis oleme kõige väiksem Lääne-Balkani riikidest. ning elanikkond on meil kuussada kakskümmend tuhat viimase tsensuse kohaselt. ent meil on ka väljaränne ja selle tulemusena on riiki jäänud vähem kui kuussada tuhat inimest praegu tõenäoliselt. ja see kammitseb meid paljuski selles, mis puudutab äh, lõimumist Euroopa Liidu suunal. eelmisel aastal saime NATO liikmeks ning äh, meie oleme kandidaatriik, kes on sulgenud, kel, kellel on avatud kõige rohkem peatükke, mõned neist on juba suletud, mis puudutab peatükki kakskümmend kolm ja kakskümmend neli, siis on praegu toimumas märkimisväärsed arengud ja veel üks eripära, mis puudutab piiriülest koostööd. meie naabrid ei ole Euroopa Liidu liikmed, välja arvatud Horvaatia. ning meid eraldab ka Aadria meri Itaaliast, mis, ähm, mis ei ole just eelis. selleks, et saada Euroopa Liidu liikmeks tuleb meil mööduda mitmest äh, naaberriigist nii-öelda. mida me siis kavandame Montenegros? kõigepealt täheldame praegu mm, liikumise aeglustumist Euroopa Liidu suunal. see puudutab äh, rahastuid, millest me räägime, me oleme mida, millest me täna räägime, me oleme osaliselt kasutanud neid rahasid, kas see oli nüüd edukas kasutamine või mitte, seda me saame veel näha. ja näeme seda hetkel, kui me Euroopa Liiduks liikmeks saame. ent kuidas sellega ka ei oleks meil tuleb lähtuda, eh, kui me lähtume samadest kriteeriumidest kõigi Lääne-Balkani riikide suhtes, ei ole see õiglane ja hea. mispärast? sellepärast, et me ei saa võrrelda Montenegrot ja Serbiat, mis on kümme korda suurem kui Montenegro, või võrrelda eh, Põhja-Makedooniaga meid või Bosnia-Hertsegoviinaga, see ei ole õiglane, sellepärast et Bosnia on kolm korda suurem kui Montenegro mõned Euroopa Liidu institutsioonid leiavad, et Montenegro on ainus riik regioonis, kes on täitnud kõik kriteeriumid, et energeetikas, gaasi ja elektri valdkonnas äh, lõimuda Euroopa Liiduga no, tööd on meil veel jäänud teha peatükkide kakskümmend kolm ja kakskümmend neli juures ning äh, mitmed meetmed on veel vaja rakendada ja ega me mingil hetkel ei saagi öelda, et meil on nüüd töö lõppenud, see töö jätkub tõenäoliselt väga pikka aega. selles, mis puutub näiteks äh, võitlust korruptsiooniga või organiseeritud kuritegevusega. kui me üritaksime mõõta nende peatükkide sisu, oleks see, see oleks väga keeruline. ning äh, kokkuvõtteks, rahastamine on äärmiselt oluline. sest et me ei suuda neid probleeme, mis meil on, lahendada ilma rahastamiseta. näiteks äh, väliskaubanduse osas kõigil Lääne-Balkani riikidel on kaubandusdefitsiit. ning äh, lisaks riigivõlg, mis ületab meie puhul Maastrichti kriteeriumi, milleks on kuuskümmend protsenti. me oleme ainus riik regioonis, äh, mis, millel, äh, mille vääring on euro. ja meil ei ole seetõttu iseseisvat rahapoliitikat meil ei ole ka kaitsepoliitikat. et kui me kuskil eksime, siis on see meie viga, aga me sõltume suuresti Euroopa Liidust. suurvõimud, majanduslikud ja sõjalised suurvõimud Euroopa Liidu naab-, naabruses, minu sõnum teile on järgmine. kui võimalik, siis me peaksime mõtlema eristusele Lääne-Balkani eri riikide vahel. aitäh! ning ma rõhutan veel kord, et oleks hea, kui te tihedamat koostööd teeksite üksteisega ning äh, näitaksite üles suuremat valmidust koostööks, siis tekiks ka meil, jääks ka meile mulje, et või tekiks arusaam, et, et sellest ühinemisest võiks saada edulaine, edu. et Euroopa Liit peaks olema teile niisugune mudel pärast, äh, pärast äh, ühinemist tehtavaks tööks et Euroopa Liit ei lahenda automaatseid probleeme, automaatselt kõiki probleeme, te peate pärast äh, sama tööd jätkama. nüüd äh, teemal projektid, nähtavus ja koostöö. proua Poolova. okei okay,, good afternoon uh,, Mrs Gressler. tere päevast head äh, Euroopa Parlamendi liikmed ja ähm, ja riiklike parlamentide esindajad. mul paluti täna teile rääkida äh, ühinemiseelse abi rahastamisvahendi piiri, äh, piiriülese koostööprogrammide edust liikmesriikidega koos, nende nähtavusest ja tõhususest. oleme täna väga palju juba arutlenud äh, koostöö üle Lääne-Balkani riikides, äh, nende riikide omavahelise koostöö üle. Äh, ja ma sooviksin selgitada, et meil on kahte tüüpi programme, üks on äh, IBA-IBA, nende riikide omavaheline programm ja teine on IBA toetuse saajate ja liikmesriikide vaheline programm Äh, ja nende programmide eest vastutab äh, Regio peadirektoraat. mina olen siin, et rääkida nende programmide nähtavusest ja tõhususest, äh, samuti oli ka küsimusi koostöö kohta Türgiga. ma kõigepealt selgitaksin veidi piiriülese koostöö konteksti liikmesriikidega. Nende programmide peamine eesmärk on tõepoolest nii äh, soodustada Euroopa Liidu laienemise poliitikat kui ka äh, Euroopa äh, territoriaalkoostöö eesmärki ja see on osa Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikast. seega see on kombinatsioon Euroopa Liidu sisesest poliitikast ja laienemispoliitikast. sellel slaidil näete alasid, mida piiriülese koostööprogrammid selles piirkonnas puudutavad. nagu näete, siis siis põhiliselt puudutab piiriülene koostöö väikeseid piirkondi just piiridel. see võimaldab meil keskenduda just piirialade vajadustele ja sealsetele võimalustele, mida Euroopa Liidu rahastus võimaldab ära kasutada. järgmisel slaidil näete erinevaid programm, erinevate programmide loendit ja rahastusvahendeid, see tuleb nii regionaalarengu kui ka ühtekuuluvusfondi rahadest ja ka äh, IBA rahadest. Äh, nendest allikatest rahastatakse programme võrdselt nagu näha, siis iba-iba äh, riigid äh, saavad tunduvalt rohkem rahastust. rääkides äh, programmide tõhususest, siis nendes programmides endis on juba teatud funktsioonid sisse ehitatud, mis tagavad nende programmide tõhususe. me usume, et üks väga oluline mm, aspekt nende programmide juures on haldus ja koostöö toimumise kriteeriumid. selleks, et piiriüleseid projekte saaks äh, rakendada, peab vähemalt kahest riigist olema partnereid mõlemalt poolt piiri, üks partner peab olema liikmesriik, teine mitteliikmesriik, kes on valmis investeerima ja koos projekti läbi viima. selles partnerluses peab ola-, peab olema vähemalt üks äh, projektipartner, kes äh, määratakse partnerluse juhiks. tema vastutab projekti kui terviku eest ja see äh, juhtpartner võib olla nii Euroopa Liidu liikmesriigist kui ka mitte liikmesriigist. see võimaldab piirkondlikel ja kohalikel sidusrühmadel teha koostööd Euroopa Liidu liikmesriikidega Euroopa Liidu liikmesriikide kohalike omavalitsuste ja piirkondlike omavalitsustega. ja teha seda võrdse osapoolena, et rakendada Euroopa Liidu reegleid, norme konkreetsete projektide ja koostöö raames. veel üks tõhususe aspekt, seda ka nimetame tulemuslikkuse raamistikuks see tuleneb äh, määrusest number tuhat kolmsada kolm murd kaks tuhat kolmteist ja see tagab selle, et programmi alguses äh, määratletakse äh, indikaatorid ja ka väljundid, seega on olemas väga konkreetsed eesmärgid selles osas, mida nende programmidega peab rakendamise käigus saavutama nii fi-, nii rahaliselt kui ka füüsiliselt. ja nende saavutuste nii jõudmise edusamme kontrollitakse äh, programmi rakendamise perioodi keskel kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, seega järgmisel aastal me juba teeme seda, me uurime, äh, kuidas on programmid edenenud äh, ja lõplik hindamine programmide puhul on kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal, kus me uuesti vaatame, kuidas programmid on edenenud ja mida on nende raames saavutatud ja kas on saavutatud äh, seatud eesmärgid. samuti võib rakendada nende programmide jaoks teatud, äh, seatud karistusi. loomulikult me ei soovi neid karistusi rakendada, kuid see on võimalik vajadusel. samuti sooviksin äh, Ähm, tsiteerida IBA teise faasi kesk, vahehindamise tulemusi. Äh, siin on, ähm, siin on seda korratud ja ka keegi ei saa ilmselt siin vastu vaielda sellele, et äh, piiriülene koostöö äh, pakub Euroopa Liidule unikaalset lisandväärtust, sest mitte keegi teine selliseid programme ja projekte ei rahasta ja nüüd ähm, räägin natukene ka nähtavuse probleemidest. Need, äh, neid programme hallatakse ühiselt, see tähendab, et äh, vastutus äh, on nii liikmesriikidel kui ka komisjonil programmihaldajate kohustused on määratletud määruses Neil peab olema teabevahetusstrateegiad, teabevahetusplaanid, äh, programmi jaoks tuleb äh, luua eraldi portaal või veebisait, kus äh, on üleval ka vastav teave. see on nüüd näide ühe programmi veebilehtedest, see on vist Kreeka ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedoonia vahelise projekti veebisait äh, ja siin näete kõiki neid vajalikke elemente, mis peavad olema kaasatud. nähtavuse osas äh, on veel üks näide, niinimetatud Euroopa koostööpäev, mille me arendasime välja ähm, tugiprogrammi raames. see toimub esimesel, kahekümne esimesel septembril kõikjal Euroopas, kuid äh, ka äh, laienemisriikides. see on päev, kui äh, projekte tutvustatakse, räägitakse nende saavutustest ja, ja üritatakse teavitada nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa Liidu väliste kodani-, väliseid kodanikke sellest, äh, mida nende projektidega on saavutatud. ja ma soovitan teil neid, nendel üritustel osaleda, sest nad on alati väga rõõmsad ja äh, Äh, emotsioonid rohked. meil on ka üks äh, video, mida me soovime Euroopa koostööpäeva kohta näidata nüüd äh, jõuan selleni, mida teeb komisjon ähm, nende programmide nähtavuse suurendamiseks. võib-olla olete kuulnud Euroopa Äh, piirkondade ja linnade nädalast, see on äh, üks äh, maailma suurimatest poliitikateemalistest nädalatest. meil selle nädala raames toimub enam kui sada üritust, seminari, töötuba ja meil toimub ka töötuba piiriülese koostööprogrammide teemal, me räägime nende saavutustest, tulevikust, tulevastest sätetest. nagu te teate, siis oleme me ähm, avaldanud uue ühtekuuluvuspoliitika, mis hõlmab ka Euroopa territoriaalse koostööalast teavet ja trilgid lõpetavad nüüd töö. That has been mentioned here. Um, another uh, important element for not only visibility but also performance or effectiveness is the so-called open data portal. Uh,